Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. lugupeetud daamid ja härrad, mul on teile teada anda, et esimeste konverentsi taotlusel palub Euroopa Parlamendi president äh, et meil on äh, hääletusel äh, toimunud viga, sest on tehtud muudatusettepanekud, millel ei olnud fraktsioon andnud nõusolekut ja parlamendi president ei küsinud eelnevalt, kas nelikümmend või rohkem saadikut on äh, muudatusettepaneku poolt või vastu, tegemist on vormilise veaga, mm, mis nii presidendi kui ka esimeste konverentsi Äh, arvates äh, muudab äh, selle hääletuse ebaseaduslikuks, mistõttu teatud lõigud võetakse raportist välja. kas keegi on selle korra vastu? ei ole. siis on see küsimus niimoodi otsustatud. ja nüüd, enne kui me läheme hääletuse juurde, tahaksin teile teha lühikese teadaande ja küsida teie käest, et kas te olete sellega nõus. nimelt me oleme viimasel ajal väga palju rääkinud äh, poliitiliste parteide koostööst Albaanias, see oli meil väga suurs probleemis ka selleks, et Albaaniale kandidaatriigi staatust anda. novembrikuus algustasime, algasid läbirääkimised opositsiooni ja valitsuse vahel ja ma rääkisin just äh, Euroopa asjade ministriga Albaanias ning olukord on praegu selline, et äh, ka OECD E, uuringud jõuavad lõpule maikuu lõpuks selleks, et välja töötada ühine seisukoht. me arutasime seda küsimust ja neljateistkümnendal mail tuleb minister ka Brüsselisse, sellepärast oleks väga hea, kui nii valitsus ja opositsioon siin üheskoos oleksid võimelised meie komisjoni ees tulemust, läbirääkimiste tulemust esitlema, sellepärast et või kümme aastat oleme me nüüd selle küsimusega tegelenud ja üritanud ka äh, siin tülis olevaid parteisid ühe, ühise laua taha tuua, nii et tõesti oleks väga äh, hea, kui me saaksime need äh, inimesed siia kutsuda, nii et kui te oleksite sellega nõus äh,, siis äh, oleks väga hea, kui me saaksime siia tõesti mõlemad pooled kutsuda. suur tänu ja nüüd läheme hääletuse juurde. härra Šivitš on siiski enne soovinud sõna. ma näen, et hääletus äh, Iisraeli lepingu üle lükati edasi, kas te võiksite meile selgitada, miks? meil on oodata äh, õigus, meie õigusteenistus on koostanud äh, õigusliku mõju eksperthinnangu ja öeldakse, et äh, lepingu tõlgendamisega on probleeme ja et praegusel hetkel komisjon ühepoolselt tõlgendab volinik Füüle, kes vastutab naabruspoliitika eest, selgitas eelmisel nädalal, et äh, komisjon äh, on võimeline oma arvamuse esitlema. kuid kuna tegemist on sisemiste probleemidega, siis me ei ole saanud siiamaani komisjoni avaldust ja, ja mina leian ning äh, rääkisin seda ka, ka proua de Kaiseriga, et me ootame nüüd selle komisjoni arvamuse ära selleks, et me saaksime kindlad olla, et äh, et me saame otsuse vastu võtta, olles ära kuulnud ka komisjoni arvamuse. nii et tõesti, meil tuleb oodata ära komisjoni tekst, nii et järgmisel või ülejärgmisel koosolekul saaksime me hääletada. minu arvates on see mõistlik lähenemine ja ma eeldan, et suurem osa toetab sellist lähenemist. härra Šivitš, palun. suur tänu! jah, tõesti on parem, kui meil on äh, tugev positsioon, sest meil oli väga palju arutelusid ja probleeme selles küsimuses ja ma sain teist aru, et me ootame paar päeva selleks, et äh, leida aega. kas me ootame pigem paar päeva ja mitte paar kuud? jah, just nii, ütleb härra esimees ja me oleme sellest ise äh, rääkinud ka sise-, väliskaubanduskomisjoniga, vabandust, ja ka nemad leiavad, et selline lähenemine on õige, nii et me tõesti peaksime ootama komisjoni dokumendi ära. hästi. suur tänu. nüüd päevakorrapunkt number üheksa. härra Paletskis, kas soovite midagi öelda või sai eile kõik öeldud? kui jah, siis hakkame kohe hääletama. muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletu. kes on poolt veel kord kolm, poolt? vastu tundub, et tagasi lükatud, kuid kontrollime, sest äh, minu kõhutunne võib petta Die Abstimmung ist eröffnet. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli kahekümne kolme vastu. aga kui mõelda, et härra Sarusvolski täna pool viis sõitis Luksemburgi, siis oli see juba päris paras karistus. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu. tundub, et samasugune enamus nagu kolme puhul, ehk siis tagasi lükatud. proua Vaidere soovib äh, kontrollida, kontrollime tundub, et tal on kaks ka hääletuskaarti kaasas. hääletus on lõppenud. nimelt ma olen kaotanud korra oma kaarti ära, see oli küll mõned aastad tagasi juba, aga. kompromiss eins. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kolm. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu ja erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, kahes osas kõigepealt ilma partnerluse ja koostööta, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, koos partnerluse ja koostööga, kes on poolt, vastu, erapooletu, ka vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu. ei, ei, vabandust, kolmkümmend kolm hoopis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud jah, siiski tagasi lükati kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks Landsbergiselt. kes on poolt? vastu erapooletu. ma küsin uuesti, kes on poolt? suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt? kõik on selle poolt, et me väärtusi tõstame. vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooltu tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. elektrooniline hääletus kogu arvamuse projekti üle hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, kaks erapooletut. palju õnne raportöörile. ja mis nüüd järgmiseks, küsib härra esimees. Vaidere raport. härra Vaidere, kas soovite midagi öelda? proua Vaidere, kas teil on midagi lisada, on teil veel mõned viimased soovid? muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A, PA, mis on PA? siin on lihtsalt nii naljakalt kirjutatud, ütleb härra esimees. suur tänu, et mind aitate. nii et äh, kompromissettepanek A, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm, nelikümmend üks pool, vabandust, siiski kolmkümmend või ka kümme. kümme, jah, kümme. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nüüd kümme ja ainult artikkel seitse alapunkt neli läheb hääletusele. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud? nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist, jällegi lõige üheksa all punkt üks ainsana hääletusele. kes on poolt? langeb ära, sest nelikümmend kaheksa võeti vastu. see ei ole nüüd väga selge, ütleb härra esimees. minu abistaja ütles, et äh, artikkel üheksa lõige kahte tuleb hääletada, üheksa punkt kahte hääletame kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd jällegi üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see oli nüüd see üheksa punkt kolm siis, mida nüüd hääletasime vaene proua Koomes, sest ta kaotab ära siin, kaotab kõik need hääletused üheksa, üks, üheksa, kaks, üheksa, kolm, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm, kaasa arvatud suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. seda tahaks kontrollida hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus kahekümne kolme vastu neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kaasa arvatud suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli, kaasa arvatud suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis, kaasa arvatud suuline muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks hääletame üheskoos äh, lisade üle viiekümne kuuest kuni seitsmekümne 70 kaheksani. olete nõus? poolt, vastu, erapooletu. väga selge, aga julm otsus. nüüd tuleb hääletada arvamuse projekti üle muudetud kujul elektrooniliselt. hääletus on alanud <laughs> The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolt, kaks vastu, üks erapooletu. palju õnne! ja nüüd Saara Ladfordi raport, kas ta on kohal? ei, ütleb härra Tahv. proua Ladford vabandab, tal ei ole võimalik täna siin olla. ta palus mul teda esindada, aga mul pole mitte midagi öelda. kui ma näen, et sa räägid äh, Saara nimel, siis ma juba teadsin, et sul pole mitte midagi öelda. aga tervita teda ja soovi talle head paranemist. nüüd hääletus, muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud järgmiseks terve rida muudatusettepanekuid, kus teeme üheskoos hääletuse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. tahate kontrollida? kontrollime. The vote is closed. hääletus on lõppenud. üheksateist kahekümne, äh, kolmekümne kahe vastu. suuline muudatusettepanek üks. esimene osa ja teine osa, kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, tundub, et on vastu võetud, aga ma pole päris kindel. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus kahekümne kahe vastu, üks erapooletu kes on teise osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, kuigi mulle tundub, et on hääletus on lõppenud kuusteist kolmekümne kahe vastu jälle. kolmkümmend kaheksa, nelikümmend kaheksa üheskoos plokk hääletus B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viis. neljas osas. tundub olevat tähtis muudatusettepanek. esimene osa, poolt, vastu. kontrollime The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa kahekümne kolme vastu. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. sama enamus nagu enne, aga kontrollime. Pity for me that my own group does not trust me mul on <laughs> väga kahju, et enda fraktsiooni ei saa siin usaldada. The vote is. Oh. no wonder. The vote is closed. hääletus on lõppenud. oh oi! vastu võetud. neljas osapoolt. vastu. erapooletu vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt, vastu, <laughs> erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks kas me oleme kahtekümmet neli juba hääletanud, sest siin on kirjas, et langeb ära, kui kakskümmend neli vastu võetud. ikkagi kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli poolt, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. tahate kontrollida? kontrollime. neli. That's ah, carried, I think ma arvan, et vastu võetud, ütleb härra esimees. Closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa kahekümne kolme vastu. suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõplik hääletus äh, elektrooniliselt teksti üle muudetud kujul. Äh,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 vastu võetud nelikümmend kuus, kahe vastu üks erapooletu, palju õnne! Point of order. Elmar, mul on kodukorda puudutav küsimus, ütleb härra Landsbergis oma sõnavõtu alguses e kui sa ütlesid, ei saanud me päris täpselt aru, mis hääletus see oli, mis tühistati? või kas me saime sinust valesti aru? It was an oral amendment, I think, by you. see oli suuline muudatusettepanek, ma arvan, et see oli sinult. see oli, ma, see oli see, mis meil toimus täiskogul, mina ei olnud seal kohal ja nüüd esimeste konverents on seda kontrollinud ja öeldi, et oli suuline muudatusettepanek, mida ei teinud fraktsioon ja täiskogul võivad teha muudatusettepanekuid ainult fraktsioonid. ja teiseks president, kes juhtis täiskogu, ei küsinud, kas nelikümmend inimest on poolt või vastu. Nad tõusid küll püsti, aga need ei olnud piisavad, ütleb härra Landsbergis. nii et äh, kuna te muudatusettepanekut ei teinud fraktsiooni, sellepärast et äh, ei olnud võimalik kasutada ka kodukorda puudutavaid reegleid, sellepärast et keegi ei pidanud kodukorrast kinni. was done two technical mistakes uh, that oli kaks tehnilist äh, viga, mistõttu ei olnud võimalik seda ettepanekut vastu võtta. kas see tähendab seda, et äh, et poliitbüroo toetab Mägi-Karabahhi äh, okupeerimist. ei, see ei puuduta sisu, vaid see puudutab reegleid meile, kas need reeglid meeldivad või mitte. see oli väga selge, ütleb härra Landsbergis. Äh, need, kes üles tõusid, neid oli liiga vähe. mulle öeldi nii ja mulle tundus, et me jõudsime kokkuleppele, et me esindame siin ka selle komisjoni seisukohti. selle küsimuse tõstatas liberaalid, härra Verhofstadt nimelt, kes sellest rääkis, nii et mina ei saa mitte midagi teha, kui reegleid ei kohaldata, siis neid ei kohaldata, kas see meeldib teile või mitte. proua Ujuland In... suur tänu, ma arvan, et kõik, kes eelmisel korral oli plenaaril kohal, nägid, et härra Landsbergis ettepanekut äh, laialdaselt toetati. see võib olla tõsi, aga kõike peab tegema korra kohaselt ja kui korda ei kohaldata, siis äh, on asi valesti. Äh, reeglid on selleks, et meid endid kaitsta ja me ei saa enamusega reeglitest üle sõita, see ei ole võimalik. härra Tänak, palun. suur tänu, härra äh, esimees mul on hea meel, et me saime lahti sellest solvavast muudatusettepanekust, mis rikub parlamendi mainet sellepärast et äh, meil on vastasel juhul tekst, kus on äh, kaks erinevat vastuollu minevat signaali ja minu fraktsioon oleks kahtlemata püsti tõusnud, kui me oleks asjast aru saanud, aga meid ei hoiatatud ette. mina eeldasin, et äh, Rahvapartei toetab ettepanekut, aga on selge, et seda ei toimunud ja härra Landsbergisel on komme viimasel minutil teha suulisi muudatusettepanekuid ja tema tekst inglise keeles ei ole päris mõttekas, aga meie oleksime sellele vastu olnud, kui me oleks sellest aru saanud, nii et äh, meil oleks olnud neliteist, nelikümmend pluss või isegi sada pluss äh, vastu olevat püstiseisvat äh, saadikut, kui meil oleks selgelt selgitatud, millest jutt käib. see, et tekstist aru ei ole võimalik saada, ei ole poliitikas argument muudatusettepanek oli väga selge see puudutas vägede väljaviimist okupeeritud territooriumitelt, mitte ainult Mägi-Karabahhist. kui äh, kui teid huvitab see teema, siis te oleksite pidanud sellest aru saama ja mitte magama ja mina kavatsen teha muudatusettepaneku järgmise raporti osas. kui te tahate magada täiskogul, siis see on teie probleem proua Vaidere, mina olen selle vastu, et me peame poliitilist arutelu praegu, aga ma arvan, et kui parlament toetab mingisugust ettepanekut, siis minu meelest ei ole juhatusel õigus seda otsust tühistada. minu meelest tuleb see tekst uuesti tuua parlamendi ette, kui me tahame seda muuta, aga kui juhatus hakkab parlamendi otsuseid tühistama, siis minu meelest see ei ole kodukorraga kooskõlas, see on kõikide eeskirjade vastuolus. see on väga halb pretsedent, pretsedent teil ei ole eh, mikrofoni. asi ei ole sisus, asi on kodukorras, kodukorda tuleb kohaldada. ja inimesed on seda kontrollinud, seda ei tehtud, mind ei olnud Strasbourgisel hääletusel kohal, nii et minul arvamust ei ole ja seega ei ole ka eh, praegu hetk, kus arutada, kas tekst on arusaadav või mitte, küsimus on eeskirjades ja reeglites kui te arvate, et parlamendi juhatuse seisukoht on vale, siis saatke selle kohta kiri. härra Salafranca. Salafranca. suur tänu, esimees kõigepealt ma pean ütlema, et ma austan väga kolleeg härra Landsbergist, arvestades tema isiklikku kogemust ja ma tean, et et liikmete arvates ei peaks parlament olema mitte ainult bürokraatlik organ, vaid liikmetel peaksid olema teatud õigused. samas on mul kaks märkust härra Landsbergise suulise muudatusettepaneku kohta. kõigepealt, kui vaadata asja sisuliselt, siis see puudutab lõiget kahes raportis Äh, ja mõlemas raportis oli vastavate lõigete sõnastus poliitilise konsensuse ja täpse tekstitöö tulemus nii Armeenia kui Aserbaidžaani raportis. teiseks äh,, härra Landsbergisel ei olnud Rahvapartei fraktsiooni toetust selle ettepaneku esitamiseks. asi ei olnud selles, et kõik magasid vaid siin on oluline vahe. Äh, kuna me tahtsime härra Landsbergist toetada, siis me, siis ma ei kutsunud üles kolleege fraktsioonist püsti seisma. aga kui vaadata asja kodukorra seisukohast, siis äh, see ettepanek ei olnud hääletamisnimekirjas, meil ei olnud selle üleskirjutust, nagu on ette nähtud ja istungi juhataja ei toiminud kodukorra kohaselt, ta oleks pidanud esitama öö, äh, küsimuse kojale ja ma arvan, et öö, äh, üle neljakümne liikme oleks püsti tõusnud ma kordan üle, et Rahvapartei ei toetanud seda muudatusettepanekut ja samuti ei esitatud seda kooskõlas kodukorraga ja ma arvan ka, et tegelikult nelikümmend äh, liiget oleks sellele vastu olnud, nii et esimeste konverentsi ähm, ettepanek oli täiesti õige, on täiesti õige, see mm, ettepanek lõi tasakaalust välja äh, nende raportite teksti ja äh, Äh, kodukorralistes küsimustes tuleb äh, usaldada neid parlamendiorganeid, kellel on siin lõplik sõna. härra Vigenin, palun uh,. Um, no much... aitäh, härra esimees, siin ei ole palju lisada, aga uh, ma lihtsalt täpsustaksin, et sotsiaaldemokraadid ei toetanud seda uh, ettepanekut tegelikult, sest meie seisukoht, mida toetati nii väliskomisjonis kui ka uh, fraktsioonis oli see, et mõlemad raportid peaksid üksteist peegeldama. kuna muudatusettepanek esitati väga segases vormis ja tekkis probleem kodukorraga, siis ka mina isiklikult ei saanud aru, mis toimub, ma arvasin, et äh, püsti tõusis rohkem kui nelikümmend äh, liiget ja hääletama ei oleks üldse pidanud. aga kuna me lõpuks sellise tulemuse saime, siis äh, mul on hea meel, et et äh, esimeste konverents niimoodi sellele küsimusele reageeris, minu arvates see reaktsioon on õige. ma olen nõus sellega, mis öeldi, ütleb härra Tänak ja mul on hea meel, et te tegutsesite tehnilisel põhjendusel, aga on ka inglise keelega seotud probleem. Äh, seal kasutati väljendit at first äh, ta ei, see ei tähenda seda, mida härra Landsbergis tegelikult äh, tahtis öelda, siin oleks pidanud kasutama sõna immediately või midagi sellist. nii et tegelikult oli probleem ka äh, sõnastuse formuleerimisega inglise keeles, see ei olnud hea ja see äh, lisas segadust nende jaoks, kelle jaoks inglise keel on emakeel minu fraktsioon oleks kindlasti vastu olnud paljudel põhjustel, muuhulgas ka just nimelt selle halva ingliskeelse sõnastuse äh, Äh, pärast, äh, sest see ei peegeldanud seda, mida härra äh, Landsbergis soovis saavutada, ehk siis kohest vägede väljaviimist. Ähm, ma arvan, et härra Landsbergis oli üsna selgesõnaline, tema tahtis öelda esimeseks, first ja tema oma poliitilise arvamuse ütles selgelt välja, härra Howard. ma arvan esimesi, et teil on täiesti õige, et me ei peaks, õigus, et me ei peaks arutama äh, sisulist aspekti äh,, vaid äh, kodukorra aspekti, aga ma olen nõus proua Vaideriga selles osas. ta ei öelnud teile, et äh, täiskogul tegutseti õigesti. ta esitas küsimuse, kas on õige, et esimeste konverents võib ümber lükata täiskogu otsuse. võib-olla jõuti sellele täiskogu otsusele äh, reegleid rikkudes ja võib-olla tagasivaates võiksime öelda, et äh, istungi juhataja tegi vea. aga kas äh, äh esimeste konverents võib tühistada plenaari otsust, ilma et plenaar ise seda otsust teeks, see on äh, õige küsimus, nii et ma ei puuduta üldse sisulist aspekti, aga minu meelest proua Vaider esitas teile väga õige küsimuse, seda peaks kontrollima ja ma loodan, et seda tehakse. suur tänu ja proua Jäätenmägi raportöörina saab sõna. arvamuse puhemees, küsimus on. aitäh, esimees loomulikult oli tegu minu raportiga ja minu arvates tehti selge protseduuriline viga täiskogu istungil. minu fraktsioon usub, et nelikümmend inimest tõusis kojas püsti ja need, kes minust tükk maad tagapool istusid, kinnitasid, et tõesti tõusiski üle neljakümne inimese kohe pärast istungi lõppu pöördusin ma vastavate isikute poole ja juhtisin tähelepanu sellele, et püsti tõusis üle neljakümne isiku ja ma arutasin seda teemat ka paljude kohalolijatega. olenemata nüüd sisulistest küsimustest ja keskendudes sellele rikkumisele kodukorra suhtes, siis see kindlasti toimus. suur tänu jah, siin tõesti on päris piisavalt nüüd selle kohta, et Jaan Landsbergis veel kord ja siis ma lõpetan. kõigepealt, see isik, kellel on luba öelda, palju liikmeid on püsti tõusnud, on istungi juhataja, kes äh, vaatab otse ja mitte kuklasilmadega. ja tema ütles, et äh, püsti oli vähem kui nelikümmend inimest. ja need arvamused praegu, et tegelikult oli püsti rohkem, ei maksa midagi. see on lihtsalt manipuleerimine. ja teiseks, mul on väga hea meel, et mitte keegi ei vaidle selle ettepaneku sisu vastu. vaieldakse ainult kodukorra pisiasjade üle, nii et suur tänu, et te sisuliselt seda ettepanekut toetate. aitäh, esimees, mulle on jäänud mulje, et täiskogul esitatakse muudatusettepanekuid fraktsiooni nimel, fraktsiooni heakskiiduga või neljakümne viie liikme poolt. nii et härra Landsbergi see suuline muudatusettepanek millel ei olnud Rahvapartei fraktsiooni heakskiitu, on tühine. rahvapartei ei tõusnud püsti. seda juhtub minu fraktsioonis väga sageli. tahaksin teha ühe ettepaneku, loen teile artikli kakssada kuusteist ette meie kodukorrast, esiteks äh, kui parlamendi vastu võetud tekstis on viga, siis president annab valdavale vastutavale komisjonile selle raporti tagasi. ja komisjon vaatab uuesti üle selle vea ja kui ta leiab, et tegemist on äh, veaga, siis äh, on võimalik seda äh, viga kõrvaldada, järgmisel täiskogul teatatakse sellest ja see viga on kõrvaldatud, kui neljakümne kaheksa tunni jooksul ükski fraktsioon ei esita protesti me oleme praegu selle menetluses, menetluse keskel, sellepärast teeksin ma ettepaneku, et hääletame nüüd selle ettepaneku üle, siis te-, teatatakse täiskogul meie otsusest ja kui mõni fraktsioon ei ole nõus meie otsusega, siis ta võib nõuda täiskogul uuesti hääletust. mulle tundub, et see on täiesti selge lähenemine, sellepärast ma teeksin ettepaneku, et hääletame nüüd ja kõigepealt kas komisjon toetab äh, vea kõrvaldamise menetlusega jätkamist, andke palun käega märku. Wer ist dagegen? Wer ist kes on vastu? siis on see ühehäälselt vastu võetud. no no, jaa, see, jah, no no, damit gegenstimme ja ühe vastuhäälega. aga mis paranduse kohta te küsisite, Elmar? esiteks, see sõna, ingliskeelne sõna first, at first, see kustutatakse kas täiskogu otsuse või, või siis äh, juhatuse otsust. nii et juhatus seisab kõrgemal või? ei, komisjon otsustas nii. komisjon otsustas sellepärast, et reegleid rikuti, mitte keegi ei teinud seda nimelt, aga juhtub, mitte kedagi ei süüdistata, juhtub, president tegi vea, seal oli väike arusaamatus nende osas, kes tõusid püsti, ei tõusnud püsti, nii et tõesti reegleid rikuti. nüüd me oleme jõudnud äh, suure häälteenamusega otsusele ja raport läheb tagasi ja me seletame täiskogul ja kui mõni fraktsioon või nelikümmend liiget ei ole meie otsusega nõus, siis pannakse see küsimus uuesti täiskogul hääletusele. see on selge positsioon ja ja demokraatia reegleid ei ole rikutud, sellepärast et kas komisjon, vastutav komisjon või täiskogu otsustab. praeguses äh, seisus teeb komisjon ettepaneku kustutada raportis sõnad at first. mul on, ma teen ettepaneku, et äh, teeme at first'ist first'i nii et sa võid nüüd Rahvaparteile teha selle ettepaneku, siis hääletame täiskogus uuesti. sellised on reeglid. ja ma arvan, et äh, reeglid on demokraatias väga tähtsal kohal, sellepärast et reeglid kaitsevad äh, eh, vähemust tavaliselt. ja ei või kasutada enamust ära selleks, et äh, reegleid rikkuda see on põhimõte, kas see meeldib teile või mitte või kas see meeldib mulle või mitte, seda me siin praegu ei aruta. ja sellised on tingimused, muidu parlament oma tööd teha ei saa, kui me reeglitest kinni ei pea. sellepärast, nagu öeldud, sellel ei ole mitte mingit pistmist sisuga, otsus on selge, peame reeglitest kinni ja ka reeglite tõlgendusest. ja vaatame, mis saab siis täiskogul me hääletasime siin, võib juhtuda, et hääletame veel ka täiskogul. kui me nendest ettepanekutest kinni pea, siis inimesed võivad kasutada teisi õiguslikke võimalusi, sest reeglitest ei peetud kinni. suur tänu! nüüd on meil pool tundi aega kas me peaksime tegema pausi või peaksime arutama midagi? sest vahel tuleks meil poliitilisi küsimusi arutada isegi siis, kui nad pole päevakorras. või valmistame ette meie tulevast äh, kohtumist, kui nõukogu tuleb, võime, me võime rääkida praegu Iraani küsimust äh, ja arvestades seda informatsiooni, mis meil praegu on ja võime seda poolt tundi ära kasutada nii kaua, kuni siia jõuab äh, eesistuja. või teeme siiski pausi? pausi? paus. pigem siiski pausi, jah. Be in time here. olge olge õigel ajal tagasi, sellepärast et äh, Taani välisminister tuleb siia, tuleb Luksemburgist siia ekstra meie pärast, kus ta oli kohtumisel. nii et on väga tähtis, et me oleksime õigel ajal kohal. ja et ära kuulata, mida Taani eesistujamaana teeb. sest äh, see on üks parimaid näiteid meie heade suhete kohta nõukoguga, nii et suur tänu ja kohtume kahekümne minuti pärast. Just before, if you don't mind. Thank you. So I can feel und Herren, ich darf in unserer Mitte den dänischen Außenminister. daamid ja härra, ma tervitan siin meie hulgas Taani välisministrit Willy Semdali. mul on väga hea meel, et ta jällegi on tulnud meie komisjoni ette, ma juba enne ütlesin, et ta oli kohtumisel Luksemburgis ja sõitis nüüd ekstra meie pärast äh, Brüsselisse, suur tänu selle suurepärase koostöö eest, suur tänu, et tulete siia liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni nimel selleks, et rääkida meile välisasjade nõukogu kahekümne kolmanda aprilli kohtumisest ja annaksingi teile kohe sõna, palun. suur tänu! Uh, suur tänu, mul on hea meel jällegi Ahvetis teie juures olla, teist korda olen juba seekord siin. ja mul on hea meel teile välisasjade kõrge esindaja Cathy Ashtoni nimel rääkida sellest, mis eile toimus Välisasjade Nõukogus. päevakord oli väga tihe. me võtsime Birmalt ära sanktsioonid tänu sellele, et seal on väga positiivseid arenguid toimunud. minu arust on oluline seda märkida. sest vahepeal me arutasime sanktsioonide peatamise üle ja seda me teeme sellepärast loomulikult, et tunnustada Birma õiges suunas liikumist. osalevate ministrite vahel toimus väga huvitav arutelu järgmise teema kohta, see oli Afganistan ning eile ma, nagu ma aru sain, et teie juures oli NATO peasekretär härra Rasmussen, rääkisite ka Afganistanist, Afganistani osas võetakse võt-, võtmeotsus vastu mais me rääkisime välisasjade nõukogus ka Süüria kriisist, Aafrikas, äh, Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelistest konfliktidest ja siis Guinea-Bissaust. nii, kõigepealt räägin Birmast. meil on väga hea meel, et seal on toimunud positiivseid arenguid. üldiselt on nad täitnud väga suures osas kõik lootused, mis me neile panime. me otsustasime sanktsioonid peatada, välja arvatud relvaembargo ning vaadata need asjad uuesti üle oktoobris. me hindasime ka seda väga kõrgelt, et Birmas on toimunud muutused rahulikult. ausa Aung San Suu Kyi oli väga edukas vahevalimistel. mida veel on vaja, on õiguslikkust. parlament on või valitsus on suuri edusamme teinud vaherahu kehtestamise osas, kõik asjad on arenenud väga heas suunas ning praegu on õige aeg tegeleda demokraatia süvendamisega, stabiilsuse rajamisega ja loomulikult on veel väga pikk tee käia, kõik poliitilised vangid tuleb vabastada ja etniliste rühmituste vaheline rahu on praegu loomulikult väga äh, õrn ning samuti on tarvis investeeringuid. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimuvad järgmised valimised, selleks ajaks peab väga palju olema veel muutunud. Euroopa Liit peab innustama täiendavate reformide elluviimist, mis tähendab siis seda, et me peame neid korrapäraselt toetama nii vali, valitsust kui kõiki teisi sidusrühmi. võtame pigem sanktsioone vähemaks, mitte ei pane neid juurde, see peaks olema meie poliitikate peamine eesmärk. kõrge esindaja läheb järgmisel nädalal Birmasse just selle eesmärgiga, et reformide ellurakendamist jätkata ja samuti arutada etniliste rühmituste vahelise rahu tugevdamise võimalusi meil on ette nähtud kaheaastaseks toetuseks sada viiskümmend miljonit eurot haridusele, tervishoiule, samuti võimekuste loomisele nii valitsuses kui kodanikuühiskonnas. tegelikult Aasia riikide arenguministrid tulevad järgmisel kuul kokku, et arutada Birma küsimust. nii järgmine arutelu eile oli Afganistani osas see oli väga olulise tähtsusega samm arutamaks, kuidas Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus Afganistanis jätkavad. väga olulised kuupäevad on mais Chicagos toimuv NATO tippkohtumine, kus käsitletakse ka Afganistani rahvuslike julgeolekujõudude tugevdamist. Istanbuli protsessi ko-, kohtumine, mis toimub juunis Kabulis, arutab täpselt neid samu asju ning juulis toimub Tokyos samuti arutelu sellel teemal. kõik ministrid nõustusid, et meil on tarvis laiaulatuslikku lähenemist ning samuti olid nõus sellega, et need kaks konverentsi ning need pikaajalised plaanid on asjad, mida tuleb vaadata ühtse tervikuna. mingisugust julgeolekut ei ole võimalik tagada ilma arenguta ning areng ei ole võimalik ilma selleta, et julgeolek oleks paigas. julgeolekujõudude tugevdamine ei ole eesmärk omaette, vaid kogu oluline, kogu olulise hõlmamine arutusel oli ka küsimus, mis saab pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. kõik ministrid ütlesid, et Euroopa Liidu toetus tsiviilpolitseile on väga oluline ning samuti euro, samuti Euroopa Liidu roll tsiviilpolitsei välja koolitamisel. mais me viimistleme veel Euroopa Liidu seisukohta ning selleks ajaks peab Euroopa Liit ka suutma öelda, kuidas nad pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat hakkavad Afganistani julgeolekujõudusid toetama. mitmed ministrid nimetasid, et Euroopa Liit ei ole mitte ainukene doonor ning isiklikust seisukohast lähtudes oli mul väga hea meel, et ministritele sobis Taani kolm kolm algatus ehk siis äh, julgeolekujõudude rahastamise osas. peamiselt rääkisid ministrid muidugi Chicagost, aga nad rõhutasid ka seda, et Afganistani stabiilsus nõuab seda, et koostööd tehaks ka, tehtaks ka selle piirkonna riikide vahel. selles osas on Istanbuli protsess väga oluline, seal tuleks, seda küsimust tuleks arutada nii Istanbulis kui samuti Tokyos. valits-, Afganistani valitsus peab ka täitma endale võetud kohustusi Bonnis ja juba varem. see puudutab eelkõige tüdrukute ja naiste olukorda. väljendati muret selles osas, et et inimõiguste valdkonnas võib-olla ei toimu asjad nii kiiresti kui vaja. nüüd liigume edasi Aafrikasse. mitmetes Aafrika riikides on taas kriisid ning ministrid rõhutasid Saheli keerulist oru, olukorda ning samuti seda, et seal ei ole piisavaid toidutagavarasid, siis nad arutasid Aafrika olukorda ulatuslikumalt, Mali teeb jätkuvalt suurt muret, poliitiline olukord Mali pealinnas on väga ebaselge, kusjuures riigi põhjaosas on suures kolmes suures linnas võimu haaranud mässulised. ECOWAS on selles küsimuses olnud väga aktiivne. Nad soovivad tagasi ametisse panna põhiseaduslikku valitsust ning võtta mitmeid meetmeid Põhjamalis kriisi lahendamiseks. ministrid pidasid naaberriikide rolli väga oluliseks ja seda samuti, et Mali jääks ühtseks räägiti ka val-, valimiste korraldamisest, kuid kõigepealt on vaja asjakohaseid üleminekumeetmeid, mitte niisuguseid, kus domineeriks sõjavägi. mine, ministrid rääkisid ka CSTP missioonist Nigeeriasse, mis toimub selle aasta juulis. selles osas võeti vastu ka nõukogu juhised. samuti rääkisime Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelistest probleemidest ning võimalusest kehtestada relvarahu. Nende riikide vahelised probleemid on võimalik lahendada ainult dialoogi ja poliitiliste kokkulepetega, mitte, mitte sõjaga Lõuna-Sudaan on teinud mõningad sammud õiges suunas, mis võib-olla võimaldaks nendel kahel riigil siiski rahulikult ühiselt eksisteerida. me väljendasime oma seisukohti selles küsimuses ka väga selgelt nõukogu järeldustes, mis te vast-, mis me vastu võtsime. samuti ministrid olid väga rahul ECOWASi tegevusega, võtsime vastu samuti nõukogu järeldused eesmärgiga toetada ECOWASi tegevust ja Euroopa Liidu abi ning ÜRO abi neile. või selles osas võib minna vaja mandaati seal tegutsemiseks. muude küsimuste all käsitleti ka tervet hulka teemasid Belgia rääkis valimistest Kongo demokraatlikus vabariigis, mis tekitasid muret. Hispaania puudutas Argentiina äri- ja ettevõtluskliima vähene, viletsamaks muutumist, eriti seo-, seoses YPF ettevõtte natsionaliseerimisega, eelmise Argentiinaga koostöökomitee, mis pidi toimuma kahekümnendal aprillil, on edasi lükatud, see teeb ka Hispaaniale muret ning väga oluline on see, et me kuidagi kaitseksime Euroopa investeeringuid sinna. Itaalia väljendas muret Liibüa olukorra osas, eriti just migra-, migratsiooni ja piirivalve küsimuses, mis võivad muutuda hullemaks, arvestades olukorda ja kriise Lõuna-Sudaanis ja Malis. Holland rääkis inimõiguste rikkumise seaduse vastuvõtmisest. Rootsi rõhutas, kui oluline on jälgida Valgevenes toimuvaid arenguid pärast kahe poliitvangi vabastamist ning Euroopa Liidu saad poliitikute sinna siirdumist. puudutasime ka Alkavahe küsimust, nagu te teate, ta on tükk aega juba vangis olnud ja on seitsekümmend viis päeva juba ka näljastreiki pidanud, meile teeb tema seisund väga tõsist muret ning me teeksime ettepaneku, et ta vabastatakse, saadetakse tagasi Taani, sest et ta on muuhulgas ka Taani kodanik. aga eile kohus lükkas edasi otsuse tegemise veel üheks nädalaks ning me tõesti kardame tema elu ja tervise pärast. täpselt nagu kõikidel selle kevadistel nõukogudel arutasime me Süüria olukorda, ministrid kin-, kiitsid heaks nõukogu järeldused ja teise välisküsimuste kõrge esindaja seisukoha me toetame ka Kofi Annani missiooni ning minu arust ei, meie arvates ei tuleks nõuda mitte ainult relvarahu, vaid äh, täieliku selle kuueastmelise plaani elluviimist. me oleme valmis toetama neid vaatlejad on nüüd kohapeal ning me kõik loodame, et nende kohalolek tegelikult teeb olukorra hoopis teistsuguseks. me otsustasime ka Süüria vastu piiravaid meetmeid jätkuvalt tugevdada. kõrge esindaja rääkis natuke ka Iraanist pärast viimast kohtumist Istanbulis. ministrid vahetasid arvamusi ka Lähis-Ida rahuprotsessi osas, keskendades tähelepanu okupeeritud Palestiina territooriumile. Nad otsustasid, et mais toimuval välisasjade nõukogul pöördutakse selle teema juurde tagasi ning lõpuks ma esindasin ka äh, kõrget esindajat iga-aastasel koostöönõukogul Marokoga. niisiis, lugupeetud härra esimees, lugupeetud parlamendi liikmed, see oli minu ettekanne välisasjade kõrge esindaja nimel ja ma olen nüüd loomulikult valmis vastama teie küsimustele, suur tänu! suur tänu, härra Salafranca, palun! aitäh, esimees. ja tere tulemast, minister. mul on hea meel, et te tunnete ennast siin koduselt, nagu te ütlesite. see annab märku, et me oleme teid hästi kohelnud, ma arvan, et see ei kehti kaugeltki kõikide kohta, kes meie juures siin käivad. nii et tere tulemast ja mul on paar küsimust. jah, NATO Äh, peasekretär oli äh, sellel nädalal meiega ja ta väljendas oma soovi tihendada Euroopa Liidu ja NATO suhteid kuuepunktilise plaani läbi. kas te võiksite selles kontekstis kommenteerida ülemkogul toimunud arutelu Afganistani üle? välja on pakutud hulk meetmeid Iraani ja Süüria vastu Äh, seoses küberrünnakutega, kas te toetate neid välja pakutud meetmeid, mille taga on USA ja nüüd, mis puudutab Lähis-Ida rahuprotsessi äh,, kuidas te kommenteerite äh, Egiptuse gaasilepingu äh, ka, Iisraeli ja Egiptuse gaasilepingu tühistamist pärast rünnakut gaasijuhtmele, nagu te teate äh,, Äh, sõltub Iisrael väga suurel määral Egiptuse gaasist, neljakümne protsendi ulatuses. ja lõpuks Repsol. ja VPF-i natsionaliseerimine Argentiina valitsuse poolt, seda äh, käsitlesime ka eelmisel nädalal Strasbourgis, kõrge esindaja äh, tegi selle kohta avalduse, aga ma ei näe nõukogu järeldustes selle kohta midagi. nii et kas te võiksite äh, kirjeldada nõukogu reaktsiooni Hispaania valitsuse muredele, mis on välja öeldud ja mida kavatseb nõukogu siinkohal ette võtta. nii et suur tänu minu poolt ja suur tänu veel kord, et tulite! Like to... aitäh, härra esimees, ütleb Anna Komes. tahaksin küsida nõukogu esindajalt, kas te olete kindlad, et me saame Birma valitsuselt kinnituse selle kohta, et Euroopa Liit saab saata sinna äh, ametnikud, et Äh, ellu viia need äh, programmid, mida volinik Piebalsk on ette näinud. loodetavasti proua Ashton tuleb tagasi nende tagatistega Birma valitsuse poolt koos tagatistega, mis puudutavad poliitvangide vabastamist ja teatud põhivabaduste, näiteks meediavabaduse tagamist. mis puudutab Afganistani, siis tahtsin küsida, kas Äh, arvestades seda tähelepanu piirkondlikele tegijatele, kas nõukogu sellel või eelmisel kohtumisel on arutanud seda, kuidas äh, mõjutab äh, neid pro-, mm, neid protsesse see, et meie liitlased kasutavad inimeste tapmise eesmärgil mehitamata droone. see on väga negatiivne areng kogu maailma jaoks ja sellel on väga suured mõjud Pakistanis ja ma juba kuulsin, et droone on võimalik osta kolmesaja dollari eest. nii et siin on üks teema, mis minu meelest peaks olema Nõukogude jaoks prioriteetne. Aafrika, mul on hea meel, et äh, siin tunnistatakse seda, mis on seotud Liibüaga, seda, mis toimub äh, Malis, Guinea-Bissaus ja Sudaani konflikti järelmõjusid Liibiale. nii et mind huvitab, ähm, kas see tähendab ka seda, et nõukogu annab äh, Lady Ashtonile toetuse selleks, et tõsiselt toetada meie delegatsiooni missiooni äh, Liibüasse, ma tean, et äh, delegatsiooni esimees määratakse varsti, aga on vaja ka personali. kas äh, on arutatud äh, selle üle, et meil oleks Euroopa maja Benghazis, millel oleks ka konsulaarfunktsioon, ma arvan, see on väga oluline nii Liibüa sisejulgeoleku seisukohalt kui ka laiemalt Aafrika ja Saheli piirkonna seisukohast. ja ma tahaksin küsida Guinea-Bissau kohta ma näen, et nõukogu võttis vastu Guinea-Bissau kohta huvitava seisukoha, mõisteti hukka, nõuti vangide vabastamist eh, ja isikupiirangute kaotamist, aga ma ei näinud ühte asja, mis minu arvates on hädavajalik, see on ühtse kaitse- ja eh, julgeolekupoliitika missioon Guinea-Bissausse. Eh, kahe tuhande kümnendal aastal tehti see viga, et kutsuti eelmine missioon, missioon tagasi ja just nimelt see viga on takistanud Guinea-Bissaul saada mõistlikuks riigiks selle narkoriigi asemel, mida me praegu tunneme. nii et me tahaks selle kohta mingit kommentaari saada. härra Tänak, palun. aitäh, esimees, härra minister. Argentiina kohta, ma arvan, te mainisite Hispaania äh, Hispaania Äh, kommentaari VPF Repsoli äh, natsionaliseerimise kohta president Kirchneri poolt äh, ja meil on palju panke, panku, sealhulgas Ühendkuningriigi panku, mis tegutsevad Argentiinas. kui nad soovivad rahastada näiteks naftauuringuid Falklandi Falklandi saartel, siis ma saan aru, et tegemist on kahepoolse teemaga Ühendkuningriigi ja Argentiina vahel, aga lisaks Hispaaniale, millised on need liikmesriigid, kes äh, Äh, lisaks Hispaaniale toetavad äh, Buenos Airesse seisukohta Falklandi osas ja kas see võib mõjutada kuidagi äh, ühtse kaitse- ja julgeolekupoliitika mõju, mis puudutab Ühendkuningriigi suveräänsuse kaitset Falklandil ja Hispaania varade eksproprieerimine, kas see ei võiks kaasa tuua äh, Argentiina väljaviskamist G20-st, sellepärast et see on tegelikult üks näide selle populistliku valitsuse tegutsemisest, mis ei hooli õigusriigi põhimõttest ja eraomandist. nüüd veel küsimused äh, idapartnerlusriikide ja Venemaa kohta, Valgevene kohta, härra Sannikov lasti hiljuti vabadusse, kas arutati seda ähm, mis siis saab, kui vabastatakse ka teised poliitvangid, näiteks kas siis on võimalik teatud äh, sanktsioonide tagasivõtmine Valgevene osas, et nii-öelda anda auhinda <laughs> Valgevenele, mis puudutab nüüd Ukrainat äh, ja proua Timošenkot, siis äh, Äh, nüüd on äh, välja antud vahistamismäärus endise ministri Lušenko kohta, kellel on tegelikult pagulase staatus Tšehhi Vabariigis ja minu meelest on see äh, häbematu tegevus Interpoli poolt, kes ei peaks se-, sekkuma poliitilistesse protsessidesse ja mind huvitab, kas nõukogu on arutanud seda, mis toimub Ukrainas endise Mm, valitsuskoalitsiooni liikmetega, keda ilmselt tagasi kiusatakse. Venemaal äh, kinnitatakse varsti ametisse president Putin, kas äh, teie arvates on võimalik, et äh, Putin oma kolmandal ametiajal äh, on pisut reformimeelsem ja äh, toob õigusriigi põhimõtted riiki, mida siiani on kirjeldatud kleptokraatiana äh,? ja kas teie arvates on mingit tõenäosust, et äh, kõrge profiiliga äh, juhtumid nagu Kasahovski või Hodorkovski või härra Magnitski äh, juhtumid, kas nendele pööratav tähelepanu võiks muuta Venemaa suhtumist inimõiguste küsimustesse? Maier. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra eesistuja, esindaja ettekande eest. nõukogu võib-olla ei soovinud arutada rahvusvaheliste firmade nagu Repsoli küsimust äh, on selge, et Repsoli küsimus ei puutu otseselt sellesse agendasse, mida teie kirjeldasite. kõigepealt, mis puudutab Sahelit, siis äh, minu jaoks on suureks mureks see, et miljonid inimesed seal nälgivad. paljud neist võivad ka nälga surra, vaatamata sellele, et ÜRO-s räägitakse sellest, et kiiresti on vaja rahastada toiduabiprogramme ainult. ainult kolmkümmend neli Äh, protsenti sellest rahastusest on kokku saadud, nii et äh, Euroopa Liit peab mõistma seda, millised on siin tagajärjed, kui me piisavalt raha kokku ei saa, siis inimesed surevad. seitse Saheli riiki on kriisiolukorras, see on äh, tegelik, tõeline probleem. Mingi rahvusvahelise ettevõtte probleem ei ole küsimus näljast, ükski aktsionäridest ei sure nälga. nii et mul on hea meel selle üle, et et äh, nõukogu seda teemat ei arutanud. samas kui on arutatud teemasid, mis mõjutavad äh, meie arusaama äh, rahvusvahelistest suhetest. härra Rasmussen, NATO peasekretär, ütles meile eile, et me ei peaks liigset äh, kulutama äh, või et me ei, et me ei peaks äh, kärpima sõjanduskulusid, aga kuidas kriisi ajal oleks võimalik seda teha? kuidas oleks võimalik näiteks milleeniumi arengu eesmärke täita ilma sõjalisi kulusid kärpimata. nii et minu meelest on Euroopa Liidu ees seisev kõige kiireloomulisem probleem äh, Äh, see, et me peame vastama ÜRO üleskutsele, tagada rahastus selleks, et lahendada dramaatiline olukord Sahelis. Lady Ashton sai Iraani võimudelt hiljuti olulise äh, lubaduse, nad ütlesid, et neil ei ole erilist probleemi äh, oma kompleksi inspekteerimisega. on selge, et keegi ei saa äh, takistada Iraani kasutamast äh, äh uraani rahu Äh, rahulikel eesmärkidel. kas teil on äh, mingisugust infot nende läbirääkimiste äh, uuesti avamise kohta ja selle kohta, kuidas vältida seda, mida tahab Iisrael, ehk siis nende tuumarajatiste pommitamine? ärgem unustagem, et siin tuleb säilitada raha, rahu. hiljuti võttis ähm, parlament võtsid äh, inimõigustega seoses vastu resolutsiooni Lääne-Sahara ja Maroko äh, dekoloniseerimise kohta, dekoloniseerimine ikka veel ei toimu ja me kutsusime üles tagama piirkonnas inimõigused, Ban Ki-moon äh, on hiljuti rääkinud ÜRO probleemidest selles piirkonnas ja ka mind huvitaks, kas nõukogus on töös mingisugused algatused, mis puudutaksid inimõiguste järgimist Lääne-Saharas ja samuti ka ÜRO missiooni äh, järele luuramise takistamiseks. suur tänu, proua Lohpiirel, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra Sööndal, selle pika ettekande eest. suur tänu äh, ka selle eest, et äh, te lisaks muudele punktidele otsustasite toetada ka Bahreini neljastreikijat Birma mm, kohta võtsime parlamendis vastu äh, väga pika resolutsiooni, tõime välja kõik erinevad inimõigustega seotud probleemid, aga nagu te ütlesite, on sanktsioonid praegu peatatud ja minu jaoks on selge, et mõned äh, sõjaväelised isikud, kes ei kuulu reformistide hulka Birmas, kontrollivad ikkagi veel äh, puidu ja muud tööstust. kuidas te saate tagada, et need isikud, eh, kes ei peaks saama mm, meie poolt toetust, seda ikkagi ei saaks? see on üks küsimus ja teine küsimus, eh, me oleme mõistnud, et on eh, vaja tugevdada selle riigi võimekust majanduse juhtimisel, välissuhtluses ja tegelikult praktiliselt kõikides muudes valdkondades minu meelest näiteks äh, Myanmari tudengid ei saa osaleda Erasmus Munduse programmis äh, selle blokaadi tõttu, nii et võib-olla võiks kõrge esindaja seda teemat analüüsida ja leida äh, viise, kuidas tagada mingisugused erandid, mille kaudu aidata inimesi koolitada, see oleks väga hea nende jaoks. suur tänu, härra Sõndal, nüüd on teie kord ja siis tuleb veel üks voor küsimusi suur tänu, kõigepealt aitäh härra Solofrankole Afganistani puudutava küsimuse kohta. minu arust neli asja on need, mis määravad Afganistani tulevikku. esimene küsimus on julgeolek ja turvalisus, sest et ilma julgeolekuta ei ole võimalik korralikult kasutada kõiki neid saavutat-, teatud asju ei ole võimalik tagada naiste õigusi, parandada hariduse olukorda ning igasugused arengud on mõttetud ilma julgeolekuta. see on esimene väga tähtis asi. teine on soov panustada arenguabisse, sellepärast et Afganistan üksi ei tule järgmistel aastatel sellega toime. oluline on parandada ja tugevdada Afganistani majandust, arendada põllumajandust, transpordivõimalusi, samuti kaevandustööstust ja igasuguseid teisi tööstusharusid, niimoodi, et Afganistan lõpuks suudaks omal jalal seista. kolmas oluline küsimus on naaberriigid, näiteks nagu Pakistan Iraan, India, nende roll selles on samuti oluline ning ma arvan, et kõiki neid nelja olulist küsimust tuleb väga üheaegselt arendada ning väga oluline samuti on riik, riiklik poliitiline areng, riigipoliitikate arengud Afganistani siseselt on tarvis jõuda paljudele kokkulepetele, on palju asju tarvis kaasata ja sa-, samuti teha mitmeid kompromisse. mina arvan, et meie vaatame väga hoolega eelkõige seda, mis toimub laste ja naiste õigustega, et lapsed saaksid koolis käia ja nii edasi. Te küsisite ka Lähis-Ida kohta, gaasijuhtme kohta, mida rünnati see on loomulikult väga murettekitav, et me oleme niisuguses olukorras, kus seal piirkonnas on julgeolek nõrgenenud. see ilmselt näitab, et meil on tarvis leida mingi lahendus, me peame läbi rääkima seal piirkonnas mingi lahenduse leidmise osas. ma arvan, et kui ma peaksin oma poolset nõu andma, siis minu arvates on saabunud aeg jõuda poliitilisele kokkuleppele eelkõige Iisraeli enda pärast, aga samuti Palestiina inimeste pärast, sest et võib-olla praegu on tegemist viimase põlvkonnaga, kes on valmis poliitilisele kokkuleppele minema ja kui nad pärast kahekümne aastaseid läbirääkimisi mitte mingisugust edasiminekut ei näe, siis lõppkokkuvõttes on poliitilisele kokkuleppele ikkagi väga raske jõuda, seega me peaksime tegelikult meenutama endale seda, et poliitilise kokkuleppe sõlmime osas hakkab aeg otsa saama. nüüd see YPF-i natsionaliseerimine Argentiinas. nojah, riik, firmasid saab natsionaliseerida, see on lubatud, aga reeglitest tuleb kinni pidada. sellel konkreetsel juhul me näeme, et reeglitest ei ole kinni peetud, seega me toetame Hispaaniat ja te küsisite ka, et missugused meetmed tuleks võtta, milliseid samme astuda, aga me ootame kõigepealt, mida Hispaania ütleb, mida nemad kavatsevad selles olukorras teha. nüüd Süüria kohta praegu on olukord selline, et Süüriasse lähevad vaatlejad ja see võimaldab siis mõningaid asju meil teha. vaatlejad annavad aru Kofi Annanile julgeolekunõukogus. võib-olla seesama hakkab ja see võib-olla tähendab seda, et inimesed tunnevad ennast natukene julgemalt, sellepärast et kui, et vaatlejad on kohal, võib-olla ka rahvusvahelise meedia esindajad tunnevad ennast pisut julgemalt. ja ma arvan, et oluline on ka see, et et Julgeolekunõukogus lepiti kokku ühehäälselt. nüüdsest siis on ka Venemaa ja Hiina võtnud endale kohustuse selle küsimusega tegeleda, sest ja seega ei ole enam võimalik nii, et vaatlejad oma funktsiooni ei täida. nüüd väga lühidalt Aafrikast, see peaks vastama teist paljude küsimustele. minu arvates Aafrikas toimuv on väga murettekitav. ma käisin proua Ashtoni nimel ise Somaali poolsaarel kaks nädalat tagasi ja paar kuud tagasi käisin ka Nigeerias. muret teeb väga-väga sügav vaesus, nagu teiegi nimetasite, ja samal ajal on tekkimas uued terroristlikud rühmitused, need kaks asja on ilmselt omavahel seotud. Nigeerias on tekkimas üks terroristlik grupp, Al-Qaeda on jällegi tõusuteel ning see võib väga kiiresti viia humanitaarkatastroofile ja kui me humanitaarka-, katastroofile piisavalt ei reageeri, läheb olukord oluliselt hullemaks. väga oluline on ka see, et me ECOWAS-i Lääne-Aafrika organisatsiooni aitame, ECOWAS tegutseb väga tõhusalt, nad üritavad aidata ja võib-olla positiivne küsimus, hoolimata kõigest sellest, mis Aafrikas praegu toimub, on see, et Aafrika riigid ja Aafrika riikide juhid on väga suure osa vastutusest olukorra eest enda peale võtnud. kui me Addis Abebas käisime, siis rääkisid Rõõna, Lõuna ja Põhja-Sudaan omavahel läbi selles samas hotellis, kus meiegi peatusime ning Aafrika juhid abistasid neid selles, kohalikud organisatsioonid vajavad meie abi, nii et me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, et abistada Aafrikat. Valgevenet puudutav küsimus, Ukrainat puudutav küsimus ja Venemaad puudutav küsimus. arengud Valgevenes teevad meile suurt muret. hoolimata sellest, et nad kaks poliitvangi vabastasid, on olukord siiski väga hull. meie omalt poolt kehtestame Valgevene, Venele sanktsioone mõningatele nende juhtivatele poliitikutele, mõningatele juhtivatele ettevõtetele, nüüd Ukraina selles osas me oleme Timošenko vastu peetavast protsessist igati teadlikud ja sellepärast me ei kirjutanud alla assotsiatsioonilepingut Ukrainaga veel, sellega me veel natukene ootame. leping on põhimõtteliselt valmis, läbirääkimised on lõpetatud, aga seda ei kirjutata alla enne, kui on näha mingisugust poliitilist arengut Ukrainas. nüüd küsimus selle kohta, kas Putin võiks kolmandal ametiajal olla reformistlikuma loomuga? väga raske öelda, kuid siiski mõned julgustavad arengud on ka Venemaal toimunud, nende valimiste ajal inimesed julgesid demonstreerida oma seisukohti. Äh, tuumavalimised näitasid, et valimised on teataval määral reforme, reformid läbi teinud, inimesed on julgemad. see on selline positiivsem osa Venemaal toimunud valimistest, aga tegelikult ma arvan, et Putin hakkab Venemaad valit-, tegutsema täpselt nii, nagu ta siiamaani on teinud ja meie peame toetama opositsiooni, me peame olema opositsiooniga kontaktis, aga samuti peame olema kontaktis Venemaa poliitikutega, et neid aidata. ja võib-olla paari-kolmekümne aasta pärast on isegi võimalik, et Venemaal hakkab demokraatia ka tõsiselt olemas olema, ma vähemasti loodan. nüüd Birma kohta ja lõpetuseks Birma osas on meil kolm põhinõuet. esiteks valimised, esi-, valimised toimusid, mis toimusid esimesel aprillil, läksid väga hästi, nagu me võisimegi loota. nüüd teine küsimus on poliitvangide vallandamine, mõningud, mõningad on on vabastatud, aga me ootame, et see jätkuks ja kolmas küsimus on etnilised vähemused, nende vahel äh, on jätkuvalt pingeid ning need pinged vajavad samuti väga kiiresti lahendamist. mina olen suhteliselt optimistlik, ma arvan, et uus sõjaline põlvkond soovib tegelikult osaleda demokraatliku riigi ühe ülesehitamises, võib-olla ma muidugi eksin, aga me oleme omad sanktsioonid siiski ainult peatanud, nii et me võime nendega, need uuesti kehtestada, kui firma läheb, areneb vales suunas ja minu arust võitlus ikkagi jätkub praegu priviligeeritute vahel, kellel oli võim ja nende vahel, kellel võimu ei olnud. me jälgime väga hoolega, mida nad teevad, me oleme pidevalt kontaktis igasuguste poliitiliste gruppidega Birmas ja püüame ka Euroopa Liidu poolt aidata Birmas poliitilisi protsesse ja nende arenguid, aitäh! Um, like to... suur tänu, on veel neli inimest, kes soovivad küsimusi esitada, ma palun, et äh, katsuge ühe minutiga hakkama saada ja kõigepealt härra Preeda, palun. suur tänu, äh, ma kommenteeriksin teie huvi Aafrika küsimustes ja ma tänan teid ka selle eest, et siia tulite ja ma tahtsin puudutada Mali teemat, sellepärast et tegemist on väga tundliku teemaga, sellepärast et Mali oli pikka aega nii-öelda hea õpilase musternäide äh, me oleme äh, neid toonud äh, pidevalt eeskujuks, nende eelmine president on üks vähestest Aafrika presidentidest, kes on äh, teinud koostööd mitte ainult Euroopa komis-, mitte ainult meie komisjoni ees käinud, vaid ka parlamendi täiskogu ees, ja siin on nüüd kaks olulist asja, mida tuleb Maliga seoses arvesse võtta, esiteks nende sõjaline haavatavus, Malis tegelikult äh, Äh, kõik see mm, takistab äh, põhjapiirkonna stabiliseerimist ja teiseks äh, probleem Mauritaania suhetega, olukord on seda keerulisem, et Mauritaania presidenti on viimasel ajal nõrgestanud islamistide meeleavaldused. Madame Roberto Lopez, one minute, please. suur tänu, härra Lopez, järgmisena üks minut. proua Lopez, vabandust. suur tänu täna esimees, suur tänu, härra minister, meie komisjoni tulemast. ka minu küsimus puudutab Malit. mina tahan teada Alžeeria rolli kohta selles piirkonnas. Tuaregi kogukonna roll on selles konfliktis väga tähtis, te teate seda. ja tegelikult võib äh, Tuaregi kogukonna roll olla ka destabiliseeriv. tahtsin teada, mis on teie informatsioon? Al-Qaeda üksused on tihti Alžeeriast pärit ja oleme kuulnud, et ka Alžeeria äh, luureteenistus mängib seal tähtsat rolli, nii et kas te teate, mis on seal ähm, toimumas ja on teil informatsiooni, härra Kaaler järgmisena. suur tänu, härra esimees, härra minister, kuulasin suure huviga teie selgitusi. Äh, nõukogu pressiteatest lugesin, et räägi, rääkisite Lähis-Ida rahuprotsessist ja tuumaläbirääkimistest Iraaniga, Iisraeli suhetest, äh, assotsiatsioonilepingust ja siis veel Iraanist ja Äh, piiramatest meetmetest ja mind tõesti huvitab, et see, mida Iisraeli ajakirjanduses iga päev äh, räägitakse, et selle kohta teie mitte midagi öelnud, nimelt sellest, et äh, Iisrael võib Iraani tuuma rajatisi rünnata. kolleeg küsis ka selle kohta, aga te ei vastanud midagi. tahtsin teada, milline on ministrite arvamus. USA on väga selge seisukoha välja öelnud ma leian, et kui iga päev äh, mõni minister sellest küsimusest räägib äh, ja iga päev mõni Iisraeli minister ütleb, et ollakse valmis ründama, siis võib-olla oleks meil ka valm-, vaja mingi seisukoht välja töötada ja mis on teie arvamus selle kohta? Merci, monsieur le président, trois questions. suur tänu, äh, kolm küsimust härra ministrile, esimene puudutab Süüriat ja Liibanoni äh, Süüria oli olukorra tagajärjed Liibanonile on kõik väga olulised nii poliitilises kui humanitaarses plaanis ma näen, et nõukogu äh, järeldustes on eraldi punkt äh, pagulaste kohta. kas äh, Liibanoni kohta on seal ka midagi? teine küsimus, Sudaan ja Lõuna-Sudaan. me oleme teinud palju jõupingutusi äh, Äh, mis puudutavad Lõuna-Sudaani iseseisvumist nii logistilises mõttes kui ka rahalise toetuse mõttes ja Sudaanist pole me pikka aega rääkinud, samas kui me teame, et probleem ei ole lahenenud. me oleme olnud väga lootusrikkad ja me oleme palju äh, rahaliselt toetanud Imbeki äh,, mis puudutab äh, nafta uurimisi ja nii edasi äh,, kas on ka läbi viidud mingi hindamine selles osas, mis on saavutatud, äh, sest äh, Sudaan on ikka veel pildil, äh, probleeme ei ole lahendatud, nii et kas meie valikud on olnud õiged ja kolmas küsimus, te viitasite järelduste lõpus suhetele Iisraeliga kirjavahetusele, mis puudutab äh, esimese ja teise lisa täiendamist, kas te võiksite seda laiemalt kommenteerida? härra president härra eesistuja, palun. suur tänu. kõigepealt Mali. risk äh, naaberriikidele on suur ja seepärast on väga tähtis äh, täpselt teada, milline on olukord, tuleb aidata uuesti põhiseaduslikud suhted üles ehitada Malis selleks, et äh, Mali jääks siiski ühe riigina äh, püsima, tuleb lahendada konflikte äh, Nigeriga, naaberriigiga ja tuleb teha võimalikud sammud Saheli küsimuse lahendamises kiiremini, kui me esialgu plaanisime, selleks, sellepärast et muidu võivad asjad minna veelgi hullemaks. unustasin enne vastata ühele küsimusele, nimelt olukord Liibüas. see mõjutab ka sealseid arenguid, sellepärast et äh, need, kes võitlesid Gaddafi poolt, liiguvad lõuna poole ja need liikumised suurendavad pingeid ka lõuna pool ja konfliktid, relva, relvakonfliktid on muidugi palju ohtlikumad ähm, kui relvastamata konfliktid. nüüd see äh, Iisraeli võimalik rünnak Iraanile, ma, mulle tundub, et siin on väga palju kuulujutte pikka aega ringi käinud. kõik äh, peaksid äh, läbirääkimiste tulemusi äh, tunnustama. Lady Ashton töötab äh, selle nimel ja tegemist on tähtsa küsimisega, sest see tegelikult paneb Euroopa Liidu välispoliitika täiesti uude valgusesse, me astume täiesti uude läbirääkimiste klassi, kui Euroopa Liidul õnnestub üks kõige raskemaid äh, probleeme kogu maailmas lahendada meil on ka täiesti teistsugune ajalooline taust, me ei ole suur riik äh, võrreldes äh, USA-ga, aga me oleme võimelised mängima äh, tähtsat rolli. ma arvan, et oleks väga ohtlik ja see on minu isiklik arvamus, kui nüüd tõesti sõeline rünnak toimuks, sellepärast et see paneks kõik iraanlased toetama oma praegust režiimi ja ma ei usu, et see režiim on selle ära teeninud. ja teiseks äh, on äh, risk äh, selles osas, et see paneks Lähis-Ida olukorda, mida mitte keegi ei suuda endale ette kujutada. nii et Euroopa Liit teeb praegu kõik selleks, et selles küsimuses läbi rääkida ja üks eelküsijatest äh, ütles ju seda ka, et Iraanil on õigus tsiviilset tuumaprogrammi edasi arendada, nii nagu see õigus on ka kõikidel teistel riikidel. aga me ei aruta seda küsimust, nimelt me räägime sellest, et nad ei ole, neil ei ole õigust tuumapommi välja ehitada, sest kui nad seda teeksid, siis Lähis-Ida olukord oleks väga riskantne ja väliskontrolli all. nüüd Liibanon ja põgenikud. on kaks riiki sealses piirkonnas, millel on suur probleem äh, põgenikega, nimelt Liibanon ja Türgi. ja ma arvan, et äh, meil tuleb anda humanitaarabi põgenikelaagritele, sest äh, raha on vähe. ja nägin seda, mida Türgi valitsus teeb, nad äh, ehitavad üles äh, põgenikelaagreid. praeguseks on Türgisse tulnud kakskümmend viis tuhat põgenikku, oodatakse viitekümmet tuhandet põgenikku, nii et tõesti tuleb äh, aidata mõlemat riiki, mille, mis on Süüria põgenikevoolu alla sattunud siis peale selle läbirääkimised käivad äh, Sudaani küsimuses äh, Lõuna-Aafrika president äh, on ka aktiivne, väga paljud küsimused olid lahendamata, enne kui Lõuna-Sudaani riik välja kuulutati. riigipiir tuleb tõmmata ja on erimeelsusi selles osas, kuidas naftat lõunast äh, Sudaani sadamatesse transportida. ja küsimus oli, et kas selle küsimusega tegeletakse. jah ja selle küsimusega tegeleb äh, parim organisatsioon, mis selliste konfliktidega tegeleda saab ja üks tähtsamaid äh, Aafrika äh, inimesi, kunagine Lõuna-Aafrika president Mbeki tegeleb selle küsimusega ja me katsume probleemi lahendajaid muidugi toetada. jah, I forgot to uh, ma unustasin vastata ühele küsimusele, mis äh, muutus äh, Guinea-Bissaud ja ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. valitsus on pigem äh, sõjaliselt meelestatud ja sellepärast ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika äh, operatsioon maeti maha. praegusel hetkel üritatakse Guinea-Bissaus äh, normaalne olukord taastada ja tuleb muidugi rääkida ka sellest, kuidas toetada seda äh, savijalgadel seisvat riiki kõik need hääled, mida me kuuleme Lõuna-Aafrikast, on ka murettekitavad, nii et tõesti on väga tähtis istuda maha ja välja töötada parem plaan Guinea-Bissau toimimiseks. tegemist ei ole ülesandega, millega tegeleda ainult praegu, vaid ka hiljem suur tänu, härra Tänno, kas soovite midagi öelda? jah, hästi lühidalt, ma oleksin pidanud küsima seda, aga meelest läks. Briti ajakirjanduses on viimastel nädalatel väga palju räägitud sellest, mis toimub Hiinas, see suur võimuvõitlus kommunistliku partei sees ja äh, väidetakse seda, et üks äh, Briti äh, luureteenistuja on mõrvatud, aga nüüd on selginud, et selgunud, et nüüd ka üks Prantsuse luureteenistuja on tapetud, nii et tahaksin teada, mis see kõike tähendab, kas see kuidagi mõjutab Euroopa Liidu Hiina suhteid ja kas me on kindel, et me siiski reformimeelseid toetame ja mitte neid vanameelseid ja need, kes tapeti, eriti Euroopa, tuleb mõelda, et nad olid Euroopa kodanikud ja kas mõrvarid äh, viiakse kohtu ette? seda küsimust eile ei arutatud, aga me teame, et äh, uued Hiina juhid septembrikuus valitakse, septembris ja oktoobris. me loodame, et äh, uued äh, Hiina juhid on reformimeelsemad väga paljudes valdkondades, kuid nagu öeldud, me ei ei tea enne midagi, kui valimised on toimunud ja siis me oleme valmis ka vastama nendele konkreetsetele küsimustele. sest praegusel hetkel mul selle kohta informatsiooni ei ole. suur tänu! härra Prokk räägib mikrofonita. suur tänu, et leidsite aega, et tulla meie ette ja meile informatsiooni anda ja ma loodan, et ka meie tulevane koostöö on sama edukas. suur tänu ja tervitage Kopenhaagenit! suur tänu! ja unustasin mainida ka Pierre Rimont, kes on ka tavaliselt siin, nii et suur tänu tulemast! daamid ja härrad, ah ei. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. meil toimub kohe ühine arutelu mitte Euroopa Parlamendi liikmetega, vaid ekspertidega seekord. ja räägime direktiivist, mis puudutab läbipaistvuse nõuete ühtlustamise Äh, ühtlustamisest teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kellele väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele. ja kui keegi võiks nüüd natukene selgitada, mis selle pealkirja taga on, siis oleks juba ka väga tore. <laughs> The... sellest oleks väga kasu, kui keegi selgitaks natukene seda pealkirja, mis see siis nüüd tähendab ja siis ka räägime sel, nende samade asjade aastast, iga-aastastest finantsaruannetest. mul on väga hea meel, et me kaks niisugust ettepanekut oleme saanud ette valmistada, siin on kaks ettepanekut, siis me mõlemaid arutame koos, mõned eksperdid on ka meie hulgas ja võib-olla siis eksperdid avaldavad meile oma arv-, oma arvamust. meil aega ei ole enam väga palju, nii et me alustame kohe ekspertide arvamustest, need võib-olla siis pro-, Brandner selgitab meile, mida eksperdid ütlesid. kõigepealt annan sõna Shelly Hannile, kes tegeles läbipaistvusnõudega, äh, niinimetatud Dodd-Frank seaduse puhul. suur tänu, ütleb proua Hahn, mul on väga hea meel täna teiega siin arutada läbipaistvusnõuete ühtlustamise küsimust ning samuti seda, mida läbipaistvuse direktiiv Euroopa Liidule kaasa toob. see on ajalooliselt oluline tööstustele, valitsustele, samuti elektri ja energiaturvalus, turvalisusele ma kõige, tahaksin puudutada ainult kahte punkti, mis on väga olulised ja samuti räägin sellest, kuidas äh, väärtpaberikomisjon Ühendriikides sellega tegeleb. esiteks aruandeprotokoll, see on täiesti selge, tuleb tuua välja konkreetselt maksete tüübid, mis on tehtud äh, loodusliku gaasi ja maavarade kohta, nii et siin on selge, täiesti selge, see mitte midagi ei ole tarvis selgitada, seda järgib ka väärtpaberi ja börsikomisjon, kes kontrollib, et neid asju täpselt täidetaks ning me teeme seda mitte riigipõhiselt. nüüd äh, teine küsimus, mida tahtsin nimetada, on see, et riigi õiguslikud, riigi õigusest lähtuvad erandid on väga halb mõte, igasugused erandid selles valdkonnas on halb mõte, sest et meil ei ole mitte mingisugust äh, infot selle kohta, et vastuvõtja riik kavatseks siis vastavat infot avaldada, kui neil on mingisugused võimalikud erandid. Kolumbia ülikool uuris seda valdakonda väga tõsiselt, vaadeldes ka erinevate riikide seadusi ning nad ei leidnud mitte mingisuguseid seadusi, mis takistaksid seda tüüpi teabe avaldamist ning juhtudel, kui on võib-olla piirangud kas siis äh, konfidentsiaalsuse tõttu või riiklik julgeoleku, turvalisuse ja julgeoleku kohta, siis need puudutavad tavaliselt äh, nii seda tüüpi ettevõtteid, kes nii ehk naa peavad esitama oma aruanded, teist tüüpi. nii et kui te võimaldate kellelegi erandeid, siis te tegelikult võimaldate riikidel seadustest kõrvale hiilida ja need riigid, kellele meie peamiselt tähelepanu pöörame läbipaistvuse osas, olid just need, kus kehtisid reeglid, nii et meie, äh, reeglitest erandid, nii et minu arvates suhtes, kui te annate võimaluse teha erandeid, siis te annate neile võimaluse seadustest kõrvale hiilida. võib-olla kui mingisugune, mingisuguse ajalise piiri võib kehtestada reeglite ära, reeglitest erandite ärakaotamiseks, aga noh, minu arvates see on asi, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, need olid minu kommentaarid, suur tänu, suur tänu ja nüüd härra Steven Blythe British Petroleumist, palun, teil on sõna. Teil on samuti neli minutit. suur tänu, suur tänu, härra esimees, suur tänu, et te sellise ürituse siin korraldasite. ma tahan kõigepealt rääkida sellest, mida öeldakse Euroopa Liidu tulude läbipaistvuse kohta. me oleme suurema läbipaistvuse poolt ja me toetame äh, tõhusaid avalikustamise reegleid. ma olen olu-, huvitatud peamiselt neljast küsimusest, esiteks direktiivi üheksas lõige, me soovime, et Euroopa avalikustamise süsteem oleks proportsionaalne, me soovime kaubandust mitte kahjustada ja samuti ei soovi me Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet kahtlustada, kahjustada nimetatud info andmine teeb kättesaadavaks väga suure hulga olulist infot. oluline on avalikustada ka kõik valitsusmaksed, olgu siis tegu riigi, kohaliku või regionaalse vali-, valitsusega. samuti on tarvis tagada, et kõik ettevõtted peaksid kinni riigis kehtivatest seadustest. teine oluline küsimus on projekti tasandil aruandlus, sellega me oleme tegelenud ning väga paljudes riikides valitsuse makseid projekti tasandil ei avalikustata, aga tegelikult see ei tohiks niimoodi olla. selles valdkonnas teine asi, väga olu-, väga keeruline on olnud projekti tasandil avalikustamine me tegelikult ei, ei ole siiamaani näinud, et projekti tasandil oleks avalikustamine osutunud piisavaks. nüüd, kui me räägime tulude ja kulude aruandest selle valdkonna avalikustamisest, siis siinkohal ma pean ütlema, et mul oli väga raske mõista, mida see pikendamine või laiendamine üheksandale peatükile juurde annab korruptsioonivastases võistlus, võitluses, sellest ma tõesti aru ei saa, oluline oleks siiski eelkõige määratleda, kas ettevõtted on maksnud sobivas hulgas makse või mitte, see on ainukene kogemus, mis mul on. ja mina tegelikult ei ole äh, veendunud, et siin toodud meetmed on on piisavad või sobivad vastuvõetavate maksudest kõrvalehiilimisega tegelemiseks. nüüd metoodikate küsimus, mitmed poliitikud ja ametnikud on väitnud, et kõige olulisem oleks panna paika mingisugune ühine standard maksudest kõrvale hiilimisega tegelemiseks, nii et ma tahaksin tagasi pöörduda oma e-, avasõnade juurde, me oleme täiendava läbipaistvuse poolt ettevõtte tuludes, me soovime ka näha, et valitsuse maksed oleksid läbipaistvamad ning oleme ka selle poolt, et avalikustamise reeglid oleksid paremad ja hõlpsamad ning me soovime Euroopa õigust paremaks teha, suur tänu. The suur tänu, nüüd härra Simon Taylor, kes on Global Witnessi fondi äh, juhataja, mis esindab kodanikuühiskonda. suur tänu! mul on põhimõtteliselt neli punkti. esiteks ma tahaksin kiiresti viidata sellele, kui pikalt see protsess juba käinud on äh, mõned teist on ühinenud selle protsessiga suhteliselt hiljuti. mina olin see inimene, mis Global Witnessi äh, raames äh, algatasime äh, tulude läbipaistvuse kampaania üheksakümne üheksanda aasta detsembril ja hiljem oleme teinud ka koostöös Sorosiga teise ähm, avalikustamiskampaania. nii et me tegelikult räägime juba rohkem kui dekaadi pikkusest tööst, mis äh, on jõudnud nüüd komisjoni, seda toetavad kuussada, kuussada viiskümmend valitsusvälist organisatsiooni kogu maailmas ja probleem on selles, et kuna eh, teg-, meil ei ole piisavat läbipaistmist, siis äh, maksavad äh, väga paljud kaevandustööstusega seotud ettevõtted nii-öelda kümnist Äh, aga see ei ole seotud mitte ainult äh, despootlike režiimide ja kleptokraatidega, vaid ka ettevõtete juhtimisega. seega me oleme äh, sellises faasis, kus me oleme alustanud globaalse standardi loomist, kui meil, kui me tegutseme õigesti. kui me aga äh, Äh, õigesti ei tegutse, siis me loome küll mingisuguse raamistiku, kus seatakse täiendavaid nõudeid, aga mis tegelikult äh, läbipaistvust ei suurenda. meil on vaja ja see toob mind järgmiste kommentaaride juurde. kõigepealt meil on vaja projekti õiget äh, definitsiooni. Steven äh, mainis siin, et äh, sektorite vahel on suuri erinevusi. meie arvates parim projekti definitsioon on see, et projekt on tegemist, projekti näol on tegemist tegevusega, mis on kontsessiooni, litsentsilepingu või muu õigusliku aluse, alusel toimuva tegevusega ja kui Äh, äh, ja tegevusi tuleb siis raporteerida läbi selle kontsessiooni raamistiku, see on kõige olulisem. Steven mäletab, et eelmisel aastal äh, äh, avaldasime äh, raporti äh,, kus äh, äh me toome välja äh, et PP maksis Angolas sada kümme äh, miljonit äh, eurot, äh, mis väidetavalt on kohaliku riikliku naftafirma Sonangoli nii-öelda kohustuslik tasu mm. ja tegelikult peaks ka see kajastuma PP tegevuses ja sellepärast on meil vaja projektipõhist aruandlust ja eh, seega eh, me peame eh, liik-, peame liikuma edasi sellest väga avalikult ebaseaduslike maksete juurest selliste juurde, mille puhul projektileping nad nagu muudab kvaasilegaalseks, aga kuigi need sisuliselt seda ei ole. Shelliga ma ei ole nõus mm, et, äh, et me peaksime siin mingeid rahvusvahelisi kokkuleppeid sõlmima, äh, muidu tekivad meil sellised äh, diktaatorite hartad, kus Gaddafi tüüpi inimesed loovad ise endale õigusraamistiku Õnneks ei ole praegu äh, mingeid suuri probleeme sellega tekkinud, aga me jõuame alati välja kleptokraatlike režiimide juurde, mis ise aru ei anna, nii et äh, me peame selle probleemi ära lahendama ja ma loodan, et äh, see vastav säte, millest Shelly rääkis, tuleb siit kustutada. ja raportöör Laineni raportis viidati sellele, et kui ettevõtted tegutsevad ITI eh, mm, nõuetele vastavas riigis, eh, siis eh, ei peaks neid reegleid kohaldama. mina vaidleksin sellele vastu. kui jätta kõrvale mingi hulk ITI protsessi riikidest, kes on edukad, siis enamik neist ei saavuta tegelikult selliseid äh, tegevusi, mis võiks mis võiks vastata e IT standarditele, seega meil on vaja väga rangeid reegleid selle kohta äh,, läbipaistvuse kohta, mis muudaks ka IT-protsessid läbipaistvamaks. nii et palun äh, kaotame ära selle IT ekvivalentsuse klausli ka. suur tänu ja lõpuks härra Stefan Schepers, kes on Euroopa Public Policy Advisorsi partner, tegemist on spetsialiseeritud äh, konsulteerimisagentuuriga, mis äh, tegeleb juhtimise Euroopa Liidu õigusega. suur tänu, mina räägin siin äh, Brüsseli Aafrika Foorumi esindajana, see on mõttekoda, mis tegeleb Aafrika küsimustega. korruptsioon kahjustab turumajanduse positiivset mõju, nii et seega tuleb komisjoni tänada mm, positiivsete sammude eest, mis aitavad vähendada korruptsiooni. see kahjustab meie ettevõtete konkurentsivõimet, see kahjustab innovatiivseid ettevõtteid. samas ma usun, et need ettepanekud nendes kahes komisjoni dokumendis on minu arvates natuke liiga tagasihoidlikud. mina tahaksin juhtida tähelepanu ühele julgele äh, Euroopa Liidu õigusaktile, see on REACH-i määrus. see on sisse seadnud läbipaistvuse kemikaalide tarneahelas, ei ole võimalik importida ühtegi kemikaali, kui seda ei ole testitud ja lubatud Euroopa Liidus. Äh, keemiafirmad kaeblesid tõsiselt, kui REACH-i ettepanek välja tuli ja mida me näeme täna? see on suurendanud Euroopa äh, keemiatööstuse konkurentsivõimet ja nad on leidnud väga uusi innovatiivseid haldusmeetodeid kogu oma tarne, tarneahela jaoks. mina ei saa ärikonsultandina aru, miks samasuguseid meetodeid ei võiks kasutada ka äh, muudes tarneahelates korruptsiooni kaotamiseks ja seetõttu teeksin kolm ettepanekut. kõigepealt olen ma täiesti nõus raportööriga, et me peaksime kaasama mitte ainult kaevandus- või mäetööstuse, vaid on ka teisi äh, sektoreid, kus korruptsioon Aafrikas on väga olulise rolliga, muuhulgas ka infrastruktuuri ja kommunaalteenuste sektorid ja veel üks sektor, mida väga sageli unustatakse, see on põllumajandus-toidusektor. eelmisel aastal äh, professor Castro, põllumajanduskomisjoni esimees äh,, pidas äh, äh, landgrabbingu teemalise äh, konverentsi siinsamas kojus, kojas ja andmed näitavad, et kõige suuremad nii-öelda maa hõlvajad on Euroopa päritolu, nii et ka seda tuleks kaasata. teiseks, me peaksime kaasama ka juhtimise ja valitsuse, me peame kaasama ka kõik äh, Äh, valitsusasutused, kleptokraatlikud valitsused ei ole rumalad, nad teavad, mida äh, arutatakse Brüsselis. valitsused juba äh, suunavad kõik korruptiivsed mm, lepingud eraldi investeerimisorganisatsiooni Chancellor House Türgis Äh, kolmandaks, äh, ettevõtte aruandluse läbipaistvus algab avalikust sektorist. Äh, ettevõtete nõukogudele saab sisse seada kohustusi ainult siis, kui on olemas piisavad karistused ja seega ütleksin, et me peaksime kutsuma liikmesriike üles võtma eeskuju Ühendkuningriigi altkäemaksuvastasest seadusest. ja lõpuks võtame Eh, eeskuju paljudest heausklikest bona fide ettevõtetest, kellel on juba piisavad äh, haldussüsteemid selleks, et vältida äh, korruptsiooniga tegelemist äh,. Aafrika peer review äh, süsteemis äh, ei käsitleta mitte ainult äh, riike, vaid ka ettevõtteid. ja kui seda peer review mehhanismi äh, kasutataks laiemalt, siis looks see ka sellise positiivse äh, motivatsiooni, sellepärast et üha rohkem saavad suurinvestorid aru, et kui me investeerime äh, korruptsiooniga seotud firmadesse, siis äh, sellega on seotud väga suured riskid. nii et ka sellest oleks kasu ja suur tänu võimaluse eest neid ideid siin tutvustada. suur tänu! ma usun, et kõik mõistavad et äh, me saime kõik äh, kasu nendest äh, erinevatest vaatenurkadest ja nüüd proua Brandner, raportöör. suur tänu ja suur tänu kõikidele eksportidele, ekspertidele. nii et meie arutelu toimub komisjoni ettepanekute kontekstis, ma ei läheks siin liiga üksikasjalikuma, üksikasjalikuks vaid ma kavatsen teile tutvustada neid ettepanekuid, mida mina kavatsen oma raportis kaitsta äh, nagu kõik äh, eelkõnelejad, nii ka mina tervitan komisjoni samme, äh, seda, et nad on tegelikult võtnud eeskuju USA-st ja mis puudutab mitmekordsete menetluste vältimist, siis see on väga tervitatav, kui me suudame äh, tegutseda oma partneritega ühtsel meelel. nagu ma ütlesin, raportöörina ma tervitan algatust ja ma olen kindel, et me ei aita mitte ainult kodanikuühiskonna tegutsejaid ja ettevõtteid kolmanda maailma riikides, vaid ma olen ka kindel selles, et äh, me aitame oma investoritel teha paremini informeeritud otsuseid ja see ka suurendab energia äh, tarnekindlust ja julgeolekut. me ju teame, et energia tarnekindlus on väga oluline nendele riikidele, kes elavad rahus ja kus on aruandekohustuslikud vari-, valitsused, nii et mm, ühest küljest me teeme midagi head nii-öelda äh, kolmanda maailma riikidele, aga samas on äh, läbipaistvuse ja aruandekohustuse edendamine mõlema osapoole huvides. aga raportis keskendun eelkõige kolmandatele riikidele ja mõjule kolmandates riikides. ja siinkohal ma usun, et on kasul, on sellest ettepanekust kasu arenguperspektiivide avamisel. ma ei usu, et meil õnnestuks korruptsioon täielikult välja juurida, aga me saame korruptiivsete tegevuste elluviimise muuta raskemaks ja see ongi eesmärk Äh, ma tean, et paljud võivad öelda, et ei pääse kunagi korruptsioonist ja ma arvan, et see on äh, tõenäoliselt tõsi, aga me peame tegema endast olenevalt kõik äh, selleks, et korruptsiooni elluviimine oleks võimalikult keeruline ja selle tõttu peame õiguslikku raamistikku pisut muutma, mõningaid aspekte juba äh, mainiti minu meelest peaks olema projekti aruandluse alampiiriks sada tuhat eurot, see tundub olevat selline mõistlik piir, vältimaks liigset halduskoormust äh, näiteks väikestele kaevandustele, nendes sektorites nagunii tõenäoliselt probleem on väiksem. ja nagu mõned mainisid, siis mina toetan äh, erandit kaotamist äh, nendele riikidele, kus on riigisaladuse seaduse, mis teemat käsitlevad. minu arvates on väga halb motivaator riikidele äh, võimalus võtta vastu seadus, millega sellest süsteemist kõrvale hiilida. ja nagu mainiti, enamikul ettevõtetel on äh, nagunii lepingulised klauslid äh,, mis äh, lubavad neil äh, seadusest kõrvale hiilida äh, see nagu tundub legaalne, sest tegemist on ähm, lepinguliste sätetega, aga igal juhul on selge, et äh, siseriikliku õigusega ei saa erandeid luua. siin on veel teine punkt, äh, see, mis puudutab siis äh, sektorite valikut ja andmete valikut, see ei puuduta äh, see ei peaks kuulu-, puudutama minu arvates mitte ainult kolmandate riikide valitsusasutusi, vaid ka äh, nendes riikides tegutsevaid suuri Euroopa Liidu ettevõtteid. ja siinkohal äh, me peame olema järjekindlad ja samuti ma eeldan, et riigipõhiselt, mitte projektipõhiselt, peaks olema esitatud teatud konteksti andmed, näiteks töötajate arv ja tootmismaht nagu te ütlesite, kui kui teil on paremaid ettepanekuid selle kohta, milline teave oleks kasulik, siis ma hea meelega olen valmis need lisama, ma olen alati valmis teksti parandama. nii et need on minu arvates mõned peamistest äh, punktidest ja ma väga kaitsen seda projekti tasandi lähenemist. ma loodan, et te toetate mind äh, selle teemaga seoses ja Äh, viimane mm, punkt, mis puudutab Euroopa ettevõtteid ja halduskoormust. Äh, ma olen kuulnud ja eravestlustes ähm, näinud seda, et äh, need nõudmised ei eelda tegelikult ettevõtetelt uute andmete kogumist, tegelikult on sisemise juhtimise osast jaoks äh, need andmed olemas, eeldatavasti igal ettevõttel on olemas ülevaade sellest, kui palju makstakse ja kellele, nii et tegemist ei ole uute andmetega, aga kahtlemata tuleb, tulevad, tuleb need aruanded kokku panna. aga ma ei usu, et tegemist saaks olla väga suure halduskoormusega ja ma arvan ka, et väga sageli öeldakse, et see võib kahjustada tundlikke andmeid. nii palju, kui mina olen aru saanud, äh, rääkides äh, tööstuse esindajatega, teavad äh, tegelikult konkurendid üldjoontes kõigist tehingutest, mis toimuvad. Olukord ei ole ju selline, et oleks täielik salastatus, tavaliselt toimuvad võistupakkumised, seega sektori sees teatakse küll, mis toimub. mitte väljaspool sektorit, aga sektori sees küll. nii et selles mõttes me peaksime olema ettevaatlikud, et mitte minna liiga leebeks. ja lõpuks mul on väga isiklik äh, avaldus, ma olen viimase poole aasta jooksul kaks korda käinud Liibüas ja olen kohtunud väga julgete noorte inimestega, kes on loonud läbipaistvuse Liibüas ja kellel on tõesti äh, huvi ärisektoris läbipaistvuse tagamiseks. ja me arvame, et neil on täiesti õigus, sellepärast et kui äh, Liibüa naftatulud ei ole läbipaistvad, siis me näeme uuesti korruptsiooni teket. Need inimesed on väga äh, suures isiklikus ohus neid andmeid kogudes äh,, väga sageli nad töötavad ise ettevõtetes või avalikus sektoris ja võttes neid isiklikke riske, tegutseta-, tegutsevad nad selle nimel, et äh, Äh, tagada läbipaistvus ja ma arvan, et arvestades neid riske, mida nemad võtavad, peaksime meie olema valmis neid toetama. suur tänu, nüüd hakkan andma sõna äh, kolleegidele, kes on soovinud sõna, siis annan sõna härra Volkombile ja siis lõpuks Franziskale. härra Preda kõigepealt. Look at the so around two minutes or so. niisiis, teil on aega umbes kaks minutit. härra esimees, olles variraportöör läbipaistvusdirektiivi juures esindan ma siin tegelikult härra Bumguranot, kes on teise direktiivi variraportöör, tema ei saanud kahjuks täna siin viibida ja tahaksin tänada raportööri nende kahe raporti eest ja samuti soovin ma tänada kutsutud külalisi sellest, et nad meile on oma seisukohad esitanud. minu arvates on väga oluline, et me kuuleme just nende seisukohti, keda need muudatused konkreetselt puudutavad. eriti tänulik olen härra Blaidile tema seisukohtade eest me peaksime tõesti kuulama nende ettevõtete seisukohti, kes selles sektoris töötavad ja samuti peaksid meie komisjoni liikmed kaaluma, missugused on need praktilised mõjud, mida see direktiiv avaldab selle sektori ettevõtetele, just suurtele ettevõtetele ja samuti suurte ettevõtete alltöövõtjatele, kes sageli on VKE-d. minu fraktsioon, Rahvapartei, toetab seda, et raporteid esitatakse riigiti, mitte projektiti. meie usume, et raportite esitamine kas kuue kuu järel või a kord aastas on piisav, kvartalipõhine ei ole meie arust vajalik. samuti mõtleme seda, et Äh, sõltumatud VKE-d, kes on selles sektoris, nendele aruandluskohustus on väga delikaatne ja keeruline küsimus, meie Rahvaparteis pöörame sellele väga suurt tähelepanu, ülevaatusklausel on olulise tähtsusega. Ameerikas toimuv on näidanud, et Dodd-Franki seaduse eh, lõike viis null neli rakendamine on tegelikult läinud kaugemale, kui oli esialgne kavatsus sellega. ma arvan, et me peaksime komisjoni ettepanekut väga põhjalikult uurima ja mitte mingisuguseid kiireid otsuseid võtma. aitäh, härra Auet! suur tänu, suur tänu, proua Brand! partnerile raporti eest. härra Plait, suur tänu. Teie ettevõtet ei saa kindlasti hukka mõista kõige sellest, mida te olete teinud, aga kuna te juba siin olete, tahaksin ma küsida, mis juhtus selle saja viiekümne miljoni dollari Angolas, seda kindlasti ei ole seal, kus ta peaks olema. nüüd teine küsimus, kas te olete nõus sellega, et ettevõtted ei peaks vahetpidamata vastu vaidlema kõigele sellele, mida soovitakse reeglitega kehtestada. kas teie ettevõte näiteks ei peaks natukene laiemalt vaatama seda, et kuhu me jõuda tahame, mitte vahet pidamata vaidlema? suur tänu ka meie teisele eksperdile, mul on kaks küsimust, esiteks volinik Barnier ütles, et Euroopa kehtestab karmimad nõuded kui Ameerika ja mis teie arvates on Ameerikas kõige karmim reegel ning teine küsimus kui me räägime Ameerika Ühendriikides kehtivatest seadustest, kuidas teile tundub sealsete äh, läbipaistvusreeglite osas, kas see on teinud olukorra paremaks? kas me peaksime kas me peame seda niisuguseid reegleid kehtestama ainult mäetööstusettevõtetele või peaks see kehtima kõikide ettevõtete jaoks? ja võtma arvesse kõike seda, mida nõutakse ülemaailmselt ja nii edasi. suur tänu ja nüüd palun proua kaks minutit loomulikult me korruptsiooni täielikult välja juurida ei suuda, aga me võime teha tõsise pingutuse, et seda teha ja mitte ainult välisriikides, aga ka oma riigis, sellepärast et kõik korruptsioonid on ju omavahel seotud. nii et põhimõtteliselt me ei tohiks välja jätta mitte ühtegi riiki, me ei tohiks aktsepteerida mitte mingisuguseid reegleid, me ei tohiks lubada seda, et ükski riik, kus on niisugustes seadustes erandid, võiks sõlmida lepinguid Euroopa Liiduga, me peame alati rõhuma sellele, et me soovime kokkuleppeid riikidega, kellel ei ole erandeid. mina oleksin projektipõhise aruannete esitamise poolt, minu koduriik Portugal on üheksateistkümnendal kohal kahekümnest börsil registreeritud, seal kahekümnest börsil registreeritud ettevõttel on kuueteistkümnel kontorid mõningates maksuparadiisides Šveitsis, Kaimani saartel ja seal ja nemad muidugi väidavad, et nad, nad ei soovi avaldada oma tehinguid ja näiteks väga palju nende ettevõtluses toimub Angolas ning nad on täiesti selgelt öelnud, et sellepärast nad seal oma ettevõtteid hoiavadki, nii et meil on tegelikult siin veel üks, üks faktor, millega me peame tegelema. mitte ainult see tohutu maksusüsteemide džungel, mis on Euroopa Liidus väga mitmekesine, et ühest küljest me peame selle muutma jätkusuutlikuks, aga samas, või tähendab ühtseks, aga samas peame ka hoolitsema, et nad, et ettevõtetel ei oleks filiaale ainult maksuparadiisides. ma mõistan, kui suur on see töö, mis meie ees on, aga ettevõtted, kes soovivad ausalt ja õiglaselt oma tööd teha, nemad saavad sellest seadusest ainult kasu, eriti VKE-d. suur tänu ja palun proua Koopa. suur tänu, härra esimees. me räägime täna kahest direktiivist, mis puudutavad läbipaistvust ja aruandlust. tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega ka Euroopa Komisjoni jaoks väga tähtis on just kriisiajastel aruandluskohustuse ja läbipaistvuse nõudeid tugevdada ja Kreeka on suurepärane näide selle kohta, mida on võimalik ära teha finantssektori reformide osas. meil tõesti on vaja läbipaistvust suurendada, meil on vaja kõrgemaid standardeid juhtimise osas ja kahjuks korruptsioon on ikkagi nende arutelude keskmes. tahaksin tunnustada proua Brandnerit selle lähenemise eest, mis ta on selle küsimuse lahkamisel valinud ja tahaksin äh, ka ekspertide ja komisjoni sõnavõtu kohta öelda järgmist, et informatsioon peab olema sellisel kujul, et avalikkusel on võimalik võimalikult laial põhjal saada juurdepääsu tulevaste investorite informatsiooni juurde sest väga tähtis on, et seda informatsiooni antakse nii investorite kohta, mis on pärit nii Euroopa Liidust kui ka väljaspoolt Euroopa Liitu. nii et äh, trans-, läbipaistvus on väga tähtis, kuna läbipaistvusega on meil võimalik äh, praegust süsteemi ka majanduslikus mõttes tervendada. väga tähtis on, et informatsiooni antakse piiriüleselt, et niimoodi on võimalik parandada ka konkurentsivõimet. väga tähtis on et meil oleks tagatud aus konkurents nende riikide vahel, kus on rahvusvahelised ettevõtted tegevad. ja peale selle ei tohiks läbipaistvust äh, piirata ainult ühe sektoriga investoritele tuleb anda informatsiooni ka maksete kohta. olen täiesti nõus proua Brandneritega, kui ta esitab seda mõtet, et meil peaks olema ka riigipõhised aruanded ja et on võimalik küsida lisainformatsiooni äh, käive, äh, töötajate ja nii edasi kohta ja vastavalt nendele reeglitele need ettevõtted, mis on tegevad mäetööstuses, äh, kohustatud ka avaldama ähm, andmeid äh, maksete kohta nii projektide ko-, põhiselt kui ka kategooriate põhiselt. ja nad peavad seda tegema oma aastaaruannetes. väga tähtis on, et informatsioon oleks selline, et alati on võimalik lisainformatsiooni küsida. see on kõikide huvides, see on ka tarbijakaitse, investorite kaitse mõttes väga tähtis. tahaksin tänada eksperte, kes väga huvitavaid mõtteid avaldasid ja eelkõige tahan ka sotsiaaldemokraatide nimel tunnustada ja õnnitleda raportööri. meil on kolm minutit, nii et üks minut vähem kui teistele. suur tänu selle kolme minuti eest. mina arvan, et kõigepealt tuleb öelda, et tegemist on küsimusega, mis inimesi tõesti huvitab. üle kahesaja tuhande inimese on kirjutanud alla petitsioonile, kus palutakse midagi ette võtta, üle viiesaja kirja on saadetud äh, parlamendiliikmetele ja kui inimesed räägivad sellest, kuidas oleks võimalik äh, äh, juhtimist parandada arenguriikides, siis me kõik oleme nõus, et läbipaistvus on tähtis, aga me peame hoolitsema selle eest, et see, mida me siin teeme, oleks ka eesmärgipärane, et meil oleks ka korralikud andmed, mida on võimalik siis tõesti ka kasutada ja me siin toetatakse, et me peaksime minema kaugemale mäetööstusest, kuid me peame mõtlema selle peale, et kui me räägime kaevandamisest, siis informatsioon on väga tähtis. ja tahaksin vastata ka äh, Rahvapartei esindajale. siin on kiri Lord John Brownilt äh,, British Petroleumi kunagiselt äh, tegevjuhilt ja ma tahan teile lugeda selle kirja ette, mille ta saatis ministrile, et mõnedes investeerim-, mõnedes valdkondades tööstusvaldkondades soovitakse nõrgestada praegust ettepanekut ja et makseid tuleks äh, anda sellele valitsuse tasandile, mis saab makseid ja niimoodi lõhutakse ära kohalike varade, kohalike ressursside, kohalike maksete vahelised ühendused ja ei ole enam võimalik piirkonniti seda informatsiooni saada. tuleb välja tuua ka see, kui tähtis on need andmed. tuleb mõelda ka selle peale, kas ettevõtted on registreeritud Euroopa Liidus või USA-s, kuna informatsiooni ei vahendata, siis ei ole meil praegusel võima-, hetkel võimalik sisse viia seda ähm, aruandluskohustust, mida arutatakse G kahekümne raames, ehk et see oleks üleilmne. väga äh, vähetõenäoline on see, et ettevõte kaotab oma kliente ainult sellepärast, et ta on liiga läbipaistev ja sellepärast äh, on väga tähtis ka, et äh, oleksid head suhted ettevõtte ja valitsuse vahel, et aruandlus oleks korralik. siin on väga palju näha, et väga tähtis see, et Euroopa Parlament võitleks selle küsimuse eest, see informatsioon, mis Euroopa Parlamendist tuleb, Euroopa Parlamendi ettepanek on väga tähtis, meil on seda informatsiooni vaja, suur tänu kõikidele, kes aitasid selle raporti koostamisel. sain aru, et proua Brandneril on küsimus teile, nii et ta esitab küsimuse, siis teie vastate ja siis ta võtab kõik kokku. Uh, jah, sest ma arvan, et äh, siin proua Breda äh,, härra Breda kommentaarid olid see, mille pärast peaks küsima, tahtsin British Petroleumilt teada saada, miks te olete projektipõhilise aruandluse vastu, lihtsalt tahan teada, miks okay,. Thank you very much. suur tänu. proua Han ja siis äh, härra Liit. Teil on kaks minutit. teen lühidalt, kõigepealt tahaksin vastata äh, raportööri märkusele, mis puudutab de minimis makseid ja äh, senator Carl Levin saatis äh, STC-le selle kohta äh, ühe kirja, see on üsna õpetlik kiri ja võib-olla annab äh, infot äh, Äh, selle teema kohta, sest põhimõtteliselt äh, ta toob välja, et on äh, tehtud makseid, mis on põhimõtteliselt väga madalad, võib-olla näiteks tuhat dollarit kuus, mõnel juhul Äh, nad on ajaga suurenevad ja need võivad olla seotud korruptsiooniga, näiteks äh, mõnel juhul on tegemist äh, senaatorite laste koolitustasude või mingisuguste reisikulude tasumisega, nii et seega me peame tegema vahet, mis on de minimis reegel ja mis on materiaalse olulisuse reegel. veel kaks märkust. volinik Barnier on pidanud oma lubadust Äh, kates aspektid, mis ei ole kaetud USA seadusega, näiteks äh, kaasata mittenoteeritud firmad, USA-s piirdutakse noteeritud firmadega, nii et te olete läinud meist kaugemale, palju õnne. mis puudutab STC rolli, siis äh, kuigi selle reegli jõustumine on edasi lükkunud, siis peamiselt on see seotud ühe kohtuasjaga STC vastu USA-s, mis on hoopis teisel teemal, aga see on mõjutanud STC võimatust jõustada reegleid. Äh, see on seotud äh, majandusliku analüüsi elluviimisega, mis puudutab eeskirju. nii et see on tekitanud STC-s äh, muret, sellepärast et mitmed uued reeglid on selle protsessiga jäänud toppama, aga me ei tea täpselt, millal me saame selle heastada. ja mis puudutab nüüd hoolduskoormust ettevõtetele, siis kahtlemata on meil vaja äh, on vaja ettevõtetel muuta oma andmekoda kogumisviise, aga kui ettevõtted nagu PP ütlevad, et nad tahavad suuremat äh, Äh, läbipaistvust, siis meie anname neile tegelikult ju õigusliku varja, varjupaiga. ehk siis, kui nad tegutsevad väga keerulistes riikides, siis neil on õigus öelda, et vabandust, meie käest nõutakse seda ja teist seadusega, nii et see tegelikult annab, tagab neile endile juur-, ju-, julgeoleku. härra Blythe, kaks minutit. kõigepealt ma alustaksin ettevõtete äh, seisukohast mm Äh, ma tahaksin kõigepealt rõhutada, et meie probleem ei ole kuludes. Äh, küsiti mm, Angola maksete kohta <laughs> seda, kuhu see raha on läinud. Äh, PP kohustus seoses lepinguga oli maksta Sonenpolile, mis on riiklik naftafirma, tehakse aastas mitmeid makseid, need on erinevat tüüpi maksmed ja Sonengolil on kohustus äh, anda see raha edasi riigieelarvesse. ma ei ol-, ma ei usu, et PP saaks kontrollida, äh, kuidas see raha Sonengoli äh, bilansis liigub ja kas Sonengol oma riigieelarvelist kohustust täidab. Mm, on tehtud vihjeid, et, äh, et see või teine hulk raha Angolas on puudu. mina saan aru, et IMF on valmistanud ette esialgse raporti ja on äh, reserveerinud oma seisukoha, nad ei ole välja öelnud, kas äh, raha on puudu või mitte. Äh, sest selge on see, et Angola aruanded ei ole päris hästi tasakaalus. aga see on Angola probleem. mis puudutab PP vastuseisu meetmetele, siis ei ole õiglane öelda, et PP on me, kõigile meetmetele vastu, me oleme IDI-d toetanud algusest peale. me oleme selle programmi nõukogu liige, me oleme sinna palju panastanud, panustanud, me anname aru selle programmi raames ja mis puudutab Dodd-Franki ja Euroopa regulatsioone, siis kui te kontrollite oma protokolli, siis äh, te märkate, et me ei ole olnud nendele äh, regulatsioonidele vastu. Äh, SSI kodulehel on ikka veel olemas meie kirjavahetus Todd Franki osas. ja mis puudutab äh, aruandmiskohustust, siis äh, paljudes riikides äh, äh, äh, ja selle projekti ja riigipõhisuse äh, osas on palju riike, kus see toimiks ja on riike, kus äh, maksed näiteks kogutakse juriidilise isiku baasil ja seal oleks väga kunstlik neid mingisugustesse projektidesse liigitada. suur tänu, kas keegi soovib midagi lisada, härra Šepers, ka teil on kaks minutit? mul on ainult üks lühike kommentaar, härra esimees, see puudutab suuri ettevõtteid ja VKE-sid. ma tahaksin hoiatada selle eest, et suurettevõtteid peetakse äh, korrumpeerunumateks kui VKE-sid, tegelikult on olukord vastupidine. Äh, Lõuna-Aafrika äh, aruandekohustuse instituut, mida juhib advokaat Hoffmann, on näidanud, et VKE-d on aktiivselt osalevad kõik paljudes korruptsiooniga seotud tegevustes äh, eriti nendes riikides, kus korruptsioon on endeemiline. suurettevõtted on aga noteeritud või äh, Mm, kontrolli all ja samuti kontrollib nende tegevust, äh, kontrollivad nende tegevust suurinvestorid, nagu te teate, näiteks Norra riiklik pensionifond, mis on äh, suuruselt teine riiklik investeerimisfond, on äh, investeerinud väga palju raha ja samuti ka paljud äh, Ameerika fondid, näiteks Carport ja nende ettevõtete nõukogud äh, on väga teadlikud sellest, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik, samal ajal äh, on ka paljudes nendes suurtes ettevõtetes tõsised tegutsevad juriidilised osakonnad, kes kontrollivad ähm,, mida äh, riikides kohapeal tehakse. ja selles kontekstis on äh, igasugune regulatsioon, sealhulgas ka ekstraterritoriaalse mõjuga, nagu Dodd-Frankil, väga oluline. suur tänu, härra Taylor, palun suur tänu äh, selle selguse eest, mille saime nüüd Angola maksete osas, äh, sellest on palju kasu. aga kui ma siin istun, siis mulle tuleb meelde niisugune äh, lõputu küllapäev, selline edasi ja tagasi arutelu selle üle, kas projektipõhine või mitte projektipõhine, ma meenutaksin, et mõned need et äh, arutelud on äh, Atlandi teisel poolel äh, kestnud kuus-seitse aastat ja konkurentsivõime küsimus tõstatati just seal. Ja nende taustaks oli ähm, just see globaalse standardi vajadus, nüüd kui Euroopas tahetakse teha sama, nüüd tõstetakse samu argumente paljudel ettevõtetel äh, USA-s on väga äh, väga kehv ajalugu Todd Frankiga, näiteks Petroleum Institute äh, on äh, algatanud kohtuasja ja, ja põhimõtteliselt äh, Äh, on olukord selline, et seadusandja võtab äh, seaduse vastu ja siis äh, ettevõtted, kellele see ei meeldi, kaebavad selle kohtusse selleks, et kahjustada demokraatlikku seadusandlusprotsessi. mina saan sellest asjast nii aru. ja minu meelest põhjendused ei ole asjapärased, teil on täiesti õigus, ei ole teie vastutada, kuhu see raha Angolas läks, aga teie kohustus on toetada seda Äh, seadusandliku raamistiku, mis tegelikult tuleks teie silja, selja taha ja aitaks teil äh, nõuda midagi selle raha kohta, sest Solikol on teinud väga pikka aega äh, tegutsenud. mis puudutab IMF-i, siis nemad ei saa aru, kuhu on kadunud seitse miljardit dollarit ja kolmkümmend neli, kolmkümmend viis miljardit dollarit on veel selliseid, mille osas on teatavaid kahtlusi. nii et me räägime tohututest summadest, aga samas Angola on ikka elustandardi indeksite puhul kuskil viimasel kohal. miks, miks see olukord selline on, sellepärast et äh, meil ei ole projektipõhist äh, aruandlust ja kui me nüüd midagi vastu võtame, eh, siis tekib tunne, et oh, me oleme midagi saavutanud, aga tegelikult läheb veel kolm-neli aastat, siis toimub läbivaatamine, siis selgub, et ikkagi eh, on vaja midagi muuta ja on loodud uued mehhanismid suurte rahasummade liigutamiseks, mis põhimõtteliselt tunduvad legaalselt, nii et meil on vaja heita valgust nendele maksetele nüüd proua Brandner, kokkuvõte arutelust. Yes. Michel Kosmidis from the kõigepealt komisjonist Michel Kosmidis, üks minut, palun. ei siiski, poolteist minutit ja suur tänu suur tänu selle raporti eest ja selle arutelu eest siin, mis on olnud väga huvitav. mul on üks punkt lisada. minu arust siin ruumis on juba näha, et arvo, eriarvamused on väga tugevad ja need on meie poliitilise diskussiooni keskmes. seda püüdis komisjon ka kogu aeg silmas pidada. ta püüab saavutada niisugust eesmärki, mis võimaldaks vähendada korruptsiooni kolmandates riikides, aga samuti Euroopa Liidu sees ja samuti suurendada valitsuse aruandluskohustust. pidades silmas meie siinset audients, kuulajaskonda, oleme me jätnud alles ülevaatamise klausli viie aasta jooksul, see kehtib ning seda ettepanekut on võimalik ka rakendada teistes sektorites, aga oluline on ikkagi kõigepealt otsustada, missugustes küsimustes me saame omavahel kokkulehe, kokkuleppele jõuda, ilmselt eelkõige niisugustes sektorites, kus see peab kehtima, suur tänu selle võimaluse. suur tänu ja nüüd palun proua Brandner. jah, suur aitäh kõikidele, kes täna osalesid arutelus, eriti neile ekspertidele, kes on üsna kaugelt tulnud mul on väga hea mõel, meel kuulda, et tegelikult asi ei ole nii palju kuludes. mul on hea meel kuulda, et see on nii, sest et meil siin liikus üsna palju kuulujutte li-, ringi. ma ootan väga nende olul-, küsimustega täpsemat võimal-, tutvuda, millest te siin just rääkisite ja ma arvan, et me räägime ju siin eelkõige keerulistest riikidest. tegu on poliitilise küsimusega väga sageli ja muidugi ettevõtted on need, kes tegelevad peamiselt majandusega, aga niisugustes keerulistes riikides ei saa nad poliitikast sugugi ümber vaadata või üle minna, nii et minu arvates on meil oluline paika panna niisugune raamistik, selgroog, mis aitaks õiges suunas liikuda. ja ma arvan, et on mingisuguseid võimalusi, milles me saame kokku leppida, näiteks kuidas saada kõige kasulikumat infot ma usun küll, et nõukogus need läbirääkimised muutuvad väga keeruliseks ja läbirääkimised meie poolt nõukoguga on igal juhul ka keerulised, aga mingitele kokkulepetele me lõpuks ehk ikka jõuame. ma loodan, et te toetate mind ja ootan ka teiepoolseid panuseid, me peame selles küsimuses hääletama nagunii. loomulikult me peame ka arutelusid variraportööridega, et leida nii ulatuslik kompromiss kui vähegi võimalik. suur tänu, suur tänu kõikidele teie sõnavõttude eest, minu arvates mõttes oli suurepärane arutelu meil, nüüd on meil lõunavaheaeg kuni kella kolmeni, tänab, tänan ka tõlke, niisiis kohtume kell kolm.